Uh, uh, kallid kolleegid, vabandan südamest pika ooteaja pärast ning äh, alustame veerandtunnise hilisema, aga äh, hilinemisega vabandan härra Dupree ja teiste kolleegide eest ning lähme kohe Gerard Dupree raporti juurde, mis puudutab Euroopa Liidu kodanike isikutunnistusi ning vaba liikumise õigust kasutavate liidu kodanike ja nende perekonnaliikmete elamislubade turvalisuse suurendamist ning ma annan kohe sõna härra Dupreele ning eh, hiljem alustame kohalviibivate variraportööridega arutelu. härra Dupree, palun äh,. härra Dupree, palun ja vabandan veel kord hilinemise pärast. härra esimees kallis Claude, loomulikult võtan teie vabandused vastu. täna hommikul äh, äh, pidin ma samuti võtma sõna, aga mind polnud kohal, nii et äh, ma äh, tänan teid selle eest, et ma sain oma ettekanded teha äh, pärastlõunal, millega siis on tegemist, tegemist on määruse projektiga, mis soovib harmoneerida ID-kaartide turvalisuselemente ning võimaldab äh, äh, ühtlustada äh, elamislubade seadamist Euroopa kodanikele ja perekonnaliikmedele, eelkõige garanteerib see liikumisvabaduse Euroopa Liidu siseselt, nagu te teate, eurooplased liiguvad palju ringi erinevate liikmesriikide vahel, viisteist miljonit Euroopa kodanikku eh, eh resideeruvad eh, liikmesriigis, mis ei ole nende päritoluriik. nüüd eh, selgelt öeldes ei soovita asendada olemasolevaid riiklikke eh, ID-kaarte Euroopa Liidu eh, ID-kaartidega, need jäävad ikka liikmesriigi eh, omadeks ning äh, liikmesriigid äh, annavad edasi välja oma ID-kaarte, aga selle eesmärk on äh, harmoneerida turvaelemendid riikides, kus neid ID-kaarte kasutatakse. mina kui raportöör, millised on need täiendavad elemendid, mille ma pakun oma äh, kolleegidele välja seoses komisjoni poolse ettepanekuga. ütlen selgelt, et üritasin arvesse võtta võimalikult paljusid soovitusi e, e, põhiõiguste ameti e, poolt esitatud ettepanekute poolt ning samuti võtsin arvesse ka Naisõigluse komisjoni poolseid ettepanekuid ning ka äh, Eh, palusin kõigepealt täpsustada määruses seda, et õiguslik alus, eh, see ei ole õiguslik alus Euroopa biomeetrilise andmepanga loomiseks, tean, et mõned fraktsioonid seda pelgavad, arvan, et tuleb see väga selgelt eh, välja öelda ning et see täiesti selge oleks, ma panin selle põhimõttega sätetesse sisse, teiseks ei kavatseta seda kasutada õigusliku alusega selleks, et liikmesriik saaks koostada eh, riikliku biomeetrilise andmebaasi. kui mõned liikmesriigid soovivad seda teha, kui siis nad ei saa aluseks võtta seda määrust. sest see määrus kui selline ei ole selle, eh, eh, sellele aluseks. seda ma soovisin eelkõige öelda kolleegidele. teiseks soovisin tugevdada, garanteerida seda, et in-, et põhiõigusi kaitstakse õigu- ja isikuandmeid kaitstakse, eriti puudutab see lapsi ja haavatavas olev, haavatavas olukorras olevaid inimesi. kolmandaks täiendasin seda, mis minu meelest oli puudulik komisjoni e-, ettepanekus selles osas, mis puudutab andmekaitset ning nägin ette seda, et andmeid ei saa säilitada väljaspool, äh, ei saa säilitada ainult äh, kauem kui selle perioodi vältel, mis võtab aega ID-kaardi, ID-kaardi äh, valmistamiseks ehk siis kuu aega ning kui pärast seda tuleb kogutud biomeetrilised andmed hävitada samuti eh, tuleb takistada biomeetriliste eh, andmete liigset kasutamist, et eh, kurjasti neid ei kasutataks. eelkõige puudutab see esialgsete andmete olulisemat lisamist kiibile ning samuti tegin et, konkreetse ettepaneku sõnastada ähm, seda, et liikmesriigid on konkreetselt vastutavad andmete e, turvalise edastamise ja kasutamise pärast ning see puudutab ka, e, see puudutab eelkõige avaliku teenuse väliseid ID-kaardi valmistajaid. viiendaks või kuuendaks lisasin selge sätte selle kohta, e, et kõik liikmesriigid tunnustavad vastastikku ID-kaardi kui ähm, ID-kaarti ja reisidokumenti, et ei tekiks vähimatki kahtlust selles osas. ning veel üks oluline säte, mis algsetes sees ei olnud ning mille ma äh, juurde panin, äh, mille kohaselt äh, liikmesriigid on kohustatud omavahel edastama dekrüpteerimisvahendeid ID-kaardi andmete tuvastamiseks, näiteks biomeetrilised andmed äh, mis on olemas äh, passides, äh, saab, seda saab lugeda ainult äh, väljaandvas liikmesriigis, aga mitte mujal. Euroopas mm, on kolmsada miljonit inimest umbes, kelle biomeetrilisi andmeid saab dešifreerida ainult päritoluriigis ja äh, ei saa kasutada piiridel. see, seega kaotab äh, bio, biomeetriliste andmete kogunemine, kogumine oma mõtte ning äh, lisasin ka sätte, äh, mille eesmärgiks on ära hoida see, et liikmesriikidel tekiks liialt suured koormised ID-kaartide väljaandmisel ja et ei tekiks vajadus kõik ID-kaardid koheselt välja vahetada palun ühtlasi liikmesriike, et töötataks välja paremad äh, äh, tavad algdokumentide koostamiseks, et ähm, et oleks olemas ka teiste riikide poolt tunnistatavaid äh, liik-, dokumente ning sellega oli sarnane ka komisjoni esimene ettepanek, mis meile saadeti, see puudutas äh, ka erinevate riikide konsulaati, kus asendusdokumenti taotleda. ning äh, viimaseks, äh, see võib tekitada teatud määral reaktsioone, leian, et ID-kaart ei ole ainult äh, riikliku kuuluvuse dokument, see võimaldab vabalt ringi liikuda Euroopa Liidus ning ta peaks olema ka dokument, mille abil Eh, siseneda Euroopa Liidu, Euroopa kodanike jaoks. selle Euroopa dimensioon on äärmiselt oluline ning seda peab eh, selgelt väljendama, nagu seda juba pass, passide puhul on tehtud. seega eh, liikmesriigide ID-kaardidel peaks olema sinine nelinurk, mille peal on kuldsed tähed ühesõnaga ID-kaardid peaks kandma Euroopa Liidu lippu või muid sümboleid. Need äh, olid mõtted, mille olen praeguseni välja töötanud ning äh, kohtume variraportööridega järgmisel nädalal, arvan, et äh, juba teisipäeval ning ma kavatsen tihedat koostööd teha ja kasutan kõiki meid, <clears throat> meid, mis võimalik on et neid sätteid võimalikult parandada ja loomulikult võtan arvesse eh, kolleegide soovitusi ja kriitikat. see oligi see, mida soovisin praeguses faasis öelda. suur aitäh, Gerard ning eh, üks kolleeg, üks variraportöör soovib eh, sõna võtta. Carlos Coelho. Uh, Carlos Coelho informed me that uh, he couldn't be present this afternoon. Carlos Coelho palus teada anda, et uh, kahjuks um, ei saa tänasele koosolekule um, tulla seoses teiste kohtustega ja um, kahjuks ei saanud ta ka olla siin kohtumisel, nii nagu ta enne kavandas ja palus, et ma siis tutvustaksin isikutunnistused, elamisload on võtmetähtsusega dokumendid vaba liikumise uh, ruumis ja siin on kolm eesmärki, edendada vaba liikumist, võidelda identiteedipettuse vastu ja lõpetuseks ähm, ähm, võidelda ka dokumentide kuritarvitamise vastu ja võltsimise vastu ning siin on oluline ka vastavate ametiasutuste pädevus. härra Depree raporti projekt on väga hea, üldjoontes me võime seda toetada. sellegipoolest variraportöör Coelho sooviks välja tuua neli punkti. kõigepealt see ettepanek ei käsitle allikadokumentide küsimus, nimelt siin on tegu nende dokumentidega, mille alusel väljastatakse isikutunnistusi, näiteks identiteedidokumente. sellised allikadokumendid on eriti olulised siseriiklikul tasandil ja need ei ole väga turvalised mis puudutab nüüd EDPS-i arvamust, siis siinkohal me toetame seda, et biomeetriliste ähm, andmete osa parandada, aga me ei leia, miks kahe, alla kaheteistaastased lapsed ei peaks ähm, sõrmejälgi andma, sellepärast et äh, senised tulemused on näidanud, et viieaastaste laste sõrmejäljede võtmine tekitab palju vähem probleeme kui seitsmekümne aastase isiku sõrmejälgede võtmine. selleks, et isiku, isikusamasust tuvastada, siis siin on oluline just laste kaitse, selleks et kaitsta neid ähm, smugeldamise või lapseröövi eest. isikutunnistus tõendavad kodakondsust ja see, need tõendavad ka Euroopa Liidu kodakondsust. me ei soovi, et isikutunnistused oleksid ühesugused kogu Euroopa Liidus. ja mida me soovime ID-kaartide puhul, on see, et neid vastastikku tunnustataks, et tagada kodanikele, et nad ei peaks olema silmitsi mingisuguste takistustega, kui nad kasutavad oma põhiõigust, nimelt vaba liikumist. neljandaks, elamislube tuleks äh, vaadata ka viisarežiimi süsteemi kontekstis pereliikmed, kes on pärit äh, kolmandatest liikmetest vastavalt komisjoni ettepanekule, ähm, peaksid sisestama oma andmed VIS-i, nii et ükskõik, mis meetme osas me kokku lepime, siis sellegipoolest tuleb arvestada ka selle ettepanekuga. me kavatseme esitada ka muudatusettepanekuid ning ootame huviga ka koostööd raportööri ja kaasraportööritega ning loodame, et see raport võetakse ka kiiresti vastu, sellepärast mis puudutab põhiõigust vaba liikumise osas Euroopa Liidu kodanikule, nii et see on sama oluline õigus kui ka õigus turvalisusele, aitäh. Uh, um, suur tänu, Barbara. ja kas komisjoni esindaja soovib ka paar sõna öelda? Irene Missova peaks siin kohal olema. Yeah, thank you very much suur tänu mulle äh, sõna andmast äh, ja suur tänu ka selle eest, et nii palju tähelepanu olete suunatud sellele väga olulisele ettepanekule komisjoni poolt. niisiis, äh, nagu öeldud, raportöör ka ütles, et see peaks lihtsustama Euroopa Liidu kodanike vaba liikumist, nimelt neile antakse siis usaldusväärsed ja turvalised dokumendid. isikutunnistused lihtsustavad Euroopa Liidu kodanike elu selles osas, et see lihtsustab ka nende vaba liikumise õiguse äh, kasutamist. nüüd ettepanek, ettepaneku eesmärk ongi ähm, kõrvaldada võimalikud turvalüngad. Äh, isikutunnistuse kasutatakse ka äh, välispiiri ületamiseks, seetõttu nad peavad olema väga turvalised ning seetõttu äh, me oleme soovinud nii näokujutist kui ka sõrmejälgi kaasata isikutunnistusele, sellepärast et need on palju turvalisemad elemendid ning need elemendid võimaldavad meil ka ähm, ähm, arvestada ähm, nende uute tehnoloogiliste arengutega võltsingute osas. niisiis, me tervitame äh, härra Debrezi tehtud tööd, me hindame seda, et see raport põhimõtteliselt nõustub äh, meie ettepaneku põhieesmärkidega ja põhijoontega ning me loodame siis ka teie poolt selle toetusele tulevastes aruteludes ning äh, kavatseme teha väga tihedat koostööd Euroopa Parlamendiga selles väga olulises teemas okay,. Very... suur tänu ja eesistuja nimel kolleeg Tamara Kärbel, palun. tere pärastlõunat ja äh, suur tänu selle võimaluse eest, et äh, saan olla siin teie ringis ja anda ka ähm, ülevaade sellest, äh, mida me teeme nõukogus selle teemaga. mis puudutab ettepaneku läbivaatamist, siis see, see algas juba kahekümne üheksandal mail Bulgaaria eesistumise ajal ja sellest ajast peale neli töörühma koosolekut on toimunud ning on väga suuri edusamme saavutatud arutelude käigus. esimene äh, kohtumine äh, JTSK nõukogu raames leiab aset järgmisel nädalal, neljandal oktoobril ning seejärel me jätkame oma tööga ning loodame, et me saame siis ka mandaadi institutsioonide vaheliseks äh, läbirääkimisteks novembrikuus. Austria eesistujariigina kinnitab, et me soovime nõukogus äh, kokkuleppele jõuda võimalikult kiiresti selle väga olulise teema osas ning ootame huviga koostööd äh, koos teiega selle väga olulise teema osas. suur tänu. suur tänu ka nõukogu esindajale. niisiis, Gerard on teil veel midagi lõpetuseks lisada? väga lühidalt. tänan loomulikult ähm, härra Koeljut, äh, keda asendab Barbara. Äh, ma võtsin kuulda seda, mida öeldi, mis puudutab sünnitunnistust, siis äh, tean, et siin on asi problemaatiline sest kui mu info on täpne, siis Portugalis võetakse, võetakse sõrmejäljed juba sündimisel, et äh, lapsed äh, registrisse kanda. mikrofonita hüüded saalist. või siis, kui nad kooli lähevad või mida iganes, aga teistes riikides seda ei juhtu niisiis peaks rääkima võimalusest seda probleemi lahendada raportis ja mis puudutab äh, kõike muud, kuulasin härra Koelju ettepanekud, äh, kirjutasin need üles ning loomulikult äh, tähelepanelikult töötame need läbi, tänan loomulikult ka komisjoni, kes on alati valmis meid aitama, kui meil läbi vaja peaks minema ja muuseas, ma tänan äh, nõukogu samuti äh, valmisoleku eest äh, kiiresti koostööd alustada, et jõuda institutsioonide vahelise lepinguni võimalikult kiiresti. Uh, and... suur tänu, härra Dupre ja suur tänu ka Barbarale, et esindasite meie kolleege ja nüüd üheksas oktoober on muudatusettepanekute tähtaeg kell kuus õhtul siis. aitäh, lugupeetud kolleegid! ja nüüd liigume meie kuueteistkümnenda päevakorrapunkti juurde, see on siis kuulamine, palun kontrollige, et kõik tehnilised seadmed on ka valmis. Be very happy if um, our first mul oleks väga hea meel, kui esimesed kõnelejad võib-olla tuleksid siia ettepoole ja siis ma hakkaksin sissejuhatusega pihta Okay, um, a warm... hästi, kogu südamest tere tulemast meie kõnelejatele ja meie külalistele, kes on tulnud äh, siia sellele väga olulisele äh, kuulamisele, kus me räägime sellisel tundlikul teemal nagu kaasaaitamist käsitleva direktiivi ja ebaseaduslike rändajatele humanitaarabi andmise rakendamine. ja kõigepealt sooviksin öelda ja ütlen seda oma kolleegide nimel, et äh, tõesti, see pealkiri on selline väga äh, kuiviametlik ehm, ja see ei kajasta päris hästi seda olulist teemat, millest me räägime ja, ja see, millest me räägime, on ehm, tegelikult üks ehm, suuremaid tragöödiaid, millega Euroopa Liit silmitsi on, nimelt inimelud on seotud selle tragöödiaga ja see tragöödia endiselt jätkub veel praeguselgi hetkel. ning me peame täna mõistma ka, milline on selle tragöödia inimmõõde. me ei tohi seda unustada. konkreetsemalt, mida me täna arutame oma kuulamise ajal ähm, erinevate ekspertidega, keda me oleme siia tänaseks kutsunud, on siis küsimus, mis käsitleb niinimetatud kaasaaitamist käsitleva direktiivi rakendamist meie liikmesriikides ja lähenemine, äh, kuidas, äh, milline on valitud äh, siis humanitaarabi osutamisele rändajatele, et kas tegu on kuriteoga või tegu on inimliku solidaarsuse sõnumiga, nii et need on need olali-, olulised sõnumid ja samas ka eraldusjooned. meil on ka komisjoni poolt väljastatud hiljuti samal teemal resolutsioon ja see sai väga suure huvi ja tähelepanu osaliseks, sellepärast et see kõneleb ühest kõige suuremast dilemmast, et nimelt kuidas vabaühendused, inimesed, tavalised inimesed saaksid ähm, ilusid päästa, aga seejuures kartmata, et neid kriminaalvastutusele selle eest võetakse. loomulikult tegu on väga kompleksse teemaga, viimastel aastatel me oleme näime, näinud, et ähm, Euroopa Liidu kodanikke on kaevatud kohtusse sellepärast, et nad on abistanud inimesi, kes on tõesti ähm, hädaolukorras ja äärmuslikus olukorras olnud ja teisalt äh, me ka äh, näeme inimsmugeldajaid, ma olen neid ka äh, ise näinud Liibüas, äh, millised kohutavad olukorrad seal valitsevad ja me teame, et inimsmugeldajad kasutavad ära neid inimesi, kes on äärmiselt äärmuslikus olukorras, et nad saaksid Ehm, smugeldavas inimesi Euroopasse, et äh, nad saaksid siin liituda oma peredega või diasporaaga, nii et tegu on äärmiselt olulise teemaga meie komisjoni jaoks, nii et ühelt poolt me peame äh, karistama ja heidutama inimsmugeldajaid, peavad olema ette nähtud äh, konkreetsed karistused, aga samas ka me ei tohiks kriminaliseerida neid inimesi, kes solidaarsusest äh, teiste inimestega üritavad pagulasi ja rändajaid abistada. ja siin on vajalik humanitaarabi ning äh, see, seda käsitletakse kaasaaitamist käsitlevas direktiivis ja samuti ka kaks tuhat kaks äh, aasta direktiivis ja ka vastavas äh, nõukogu otsuses. nüüd me oleme näinud aastate pikka praeguse kogemuse põhjal, et nende õigusaktide rakendamine on tekitanud eh, mitmeti tõlgendavusi. ja parlament meie komisjoni algatusel on kutsunud üles komisjoni välja töötama suuniseid eh, liikmesriikidele, et ennetada seda, et humanitaarabi osutavaid inimesi ei võetaks kriminaalvastutusele, selline resolutsioon tuli siis ka neljandal juulil välja. ja samuti ähm, proua Metsola-Kienge raportis on juba sätestatud, et igaüks, kes ähm, humanitaarabi osutab nendele, kes on hädas, neid ei tohiks kriminaliseerida ja Euroopa Liidu õigus peaks ka seda põhimõtet kajastama. tema raport võeti vastu nii siin komisjonis kui ka Euroopa Parlamendis. nii et äh, seetõttu mul on väga hea meel tervitada siin külalisi, kes aitavad meil ähm, edasi minna selle teemaga, mis on väga tundlik, väga keeruline. ning ähm, nad selgitavad meile siis seda õrna joont nende vahel, kes tõesti siirast ähm, abi osutavad ja nende vahel, kes äh, üritavad kasu saada sellest abist. meil on ähm, siin härra Nestler ja härra Aldin, kes tegelevad humanitaarabi osutamisega Vahemere piirkonnas samuti on meil siin härra Jean de Crone, kes esindab siis liikmesriigi ametiasutuse seisukohta, meil on siin ka härra Legeri, kes eh, esindab Frontexi ning härra Tudoraci, kes esindab Euroopa Komisjoni siseasjade peadirektoraati ning ka kõik liikmed, kes siin on kohal, kes on ka käinud kohal seal piirkonnas, näinud ähm, olukorda oma silmadega, panustanud ka meie resolutsioonide koostamisse, et ka nemad sõna võtaksid. niisiis, kõigepealt äh, alustame siis oma äh, uuringu ähm, esimeste tulemuste tutvustamisest, äh, mis käsitleb, kaasaaitamist käsitlevat direktiivi Liisa Vassiljutu, kes on ähm, ähm siis konkreetse teema uurija äh, Londoni rahvusvahelise äh, arengupoliitika keskuses äh, ähm, tutvustab meile seda ettekannet ja neid tulemusi. jah, see pealkiri on tõesti väga pikk nii et eh, Lina ja Jennifer, kui te siis tutvustaksite meile neid eh, esialgseid eh, tulemusi, mis on ilmnenud uuringu käigus selle kaasaaitamist käsitleva direktiivi analüüsi osas, siis, siis palun, teil on sõna see oma ettekande tutvustamiseks. ja meie kuulamine kantakse üle ka veebis nii et äh, need, kes siin kohal ei ole, siis sellegipoolest arvestage sellega, et väga paljud inimesed meid kuulavad, vaatavad veebis. suur tänu äh, kutse eest, äh, hea meelega esitlen meie leide, kõnelen siin ka teiste autorite nimel, kes ei saa kahjuks täna siin olla see uuring lähtub äh, osaliselt ka meie varasematel töödel, mis puudutavad äh, smuugeldamispoliitikat ja humanitaarabi andmise ning sotsiaaluse usalduse äh, teemasid. uuringu viisime läbi kahe tuhande kuueteistkümnendal ja seitsmeteistkümnendal aastal ja viimase projekti käigus keskendusime kodanikuühiskonnale ning äh, jätsime dokumente siia ka neile, kes soovivad äh, tulemuste kohta rohkem teada saada. uuring äh, ise avaldatakse lõppkujul oktoobri lõpus, seega hetkel ei ole see veel avalikult saadaval, kuid loodetavasti saate selle kaasata oma resolutsiooni ja ettepanekutesse selle kohta, kuidas humanitaarabile erandid rakendada samuti oleme koostanud ülevaate äh, meediajärelevalvest, kus räägime sellest, kui laialdane on solidaarsuse kriminaliseerimine ning humanitaarabi äh, andmise kriminaliseerimine. Äh, kriminaliseeritakse mitte ainult kodanikuühiskonna asutusi, vaid ka ajakirjanikke, teenusepakkujaid ja äh, Ähm, selliseid äh, ametiisikuid äh, nagu juristid. seega tegemist on laialdase probleemiga, mis puudutab ka humanitaarabiorganisatsioone ja kui me vaatame seda, mis on praeguse äh, solidaarsuse kriminaliseerimine olukorrani toonud, siis üks põhjus on, et Euroopa Liidu ja siseriik- ja liikmesriikide õigusaktid on selle kohta väga ebamäärased. teine aspekt on erinevate volituste omavaheline segu, segunemine, rändehaldus, kriminaalõigus, riigikaitse, ei ole päris kindel, millised politseiasu-, mida politseiasutused või prokuratuurid täpselt teha soovivad, kui nad solidaarsuse, solidaarselt käituvaid inimesi arreteerivad ja kolmandaks on põhiliselt vastatud rändekriisile ühepoolselt ja me näeme aina rohkem, et liikmesriigid ähm, tegutsevad ainult iseenda huvides ning äh, lükkavad vastutuse kas teistele liikmesriikidele või kodanikuühiskonnale. seda nägime näiteks äh, otsingu- ja päästeoperatsioonide puhul, kes nende eest vastutab? esimene element, mis kirjeldab ähm, õiguse ebamäärasust, on äh, direktiiv, mis puudutab äh, kus on kirjas, äh, et ähm, kriminaliseeritakse igasugust abi liikmesriigi territooriumile või läbimisele sisenemise puhul siin puudub viide äh, kuritegelikule, tahtlikule kuritegelikule tegevusele. nagu me näeme, siis ainult neli liikmesriigi kahekümne kaheksast äh, vastav, äh, on kooskõlas ÜRO standarditega, mis tähendab, et neil on, et nad nõuavad et, et et äh, isikute süüdistamiseks on vaja mingisugust äh, materiaalse kasu tõestust ja need riigid on Saksamaa, Iirimaa, Luksemburg ja Portugal. ülejäänud riigid oma tegemistes ei ole kooskõlas ÜRO rändajate smugeldamise protokolliga liikmesriigis elamise koha peal on äh, rahaline, rahalise kasu nõue küll sisse toodud, küll aga äh, kolmeteistkümnes liikmesriigis kahekümne kaheksast ei nõuta seda, et äh, süüdistuse esitamiseks oleks olemas ka mingisugune rahaline kasu. Euroopa Parlamendi ja Euroopa Liidu kodanike jaoks on äh, samuti, on üks kõige olulisemaid äh, sätteid äh, humanitaarabi andmise jaoks määratletud eranditud praegu, erandid, praegu on erandid õiguse määramine liikmesriikidel ja äh, ÜRO smugeldamisvastase protokolli koostamisega on see vastuolus. ka seal on siiski sees see nõue äh, rahalise kasu äh, saamise kohta, sest et teht-, tehtakse erand nendele inimsmugeldajatele, kes teevad seda heategevuslikul eesmärgil, näiteks äh, põg-, näiteks asüülitaotlejate mm, riikide vahel liigutamiseks. mõnedes riikides äh, toimub äh, jätkuvalt sellistes transport, selliste isikute hukkamõist ja täna me ka mõne taolise isiku sõnu kuuleme meil ei ole päris selge, mida tule, millele tuleks erandeid kehtestada, kui vaadata äh, Euroopa Liidu humanitaarabi konsensust, siis äh, tundub, et eesmärk on selgelt sõnastatud, Euroopa Liidu institutsioonid ja liikmesriigid on selles osas äh, kokkuleppele jõudnud ja et eesmärgiks on ähm, elu säilitamine, inimkannatuste vähendamine sellises olukorras, kus äh, valitsused ja kohalikud osapooled ei suuda või ei soovi tegutseda selleks. teatud päästeolukordades on näha, et see, et seda konsensust saaks üsna laialdaselt rakendada, kui me rakendame seda kolmandate riikide puhul, siis miks mitte ka Euroopa Liidu siseselt see tõstatab erinevaid küsimusi, näiteks seoses äh, õigusliku ebakindlusega. praegune eelõigusraamistik on ebaselge, mis tähendab, et liikmesriigid rakendavad õigusnorme erinevalt. sellega kaasneb ka rändajate kriminaliseerimine, kes on tegelikult inimsmugeldamise ohvrid ja see toobki kaasa need äh, ebaproportsionaalsed karistused, mida me näeme. nagu minu kolleeg äh, Leena juba ütles, siis äh, põhineb see uuring ka varasematel töödel, mille komisjon on tellinud ja ka väga põhjalikul Ühendkuningriigi poolt tellitud uuringul, mis pu-, mis uuris Ungari Kreeka ja Itaalia juhtumeid, kuid äh, siin vaadeldi ka Euroopa Liidu tervikuna. oma uuringus soovit-, soovisime me rõhutada, et tegemist ei ole ainult, äh, ainult kriminaliseerimise endaga, kuid kogu sellega seotud dünaamikaga, mis äh, mõjutab kodanikuühiskonda, valitsusväliseid organisatsioone ja üks nendest mõjudest on just süüdistuste esitamine, kuid äh, kriminaliseerimise mõjude all kannatamiseks ei pea ilm, ilmtingimata sattuma vangi. erinevates EL-i eh, liikmesriikides ähm, esineb seda kõike neljal erineval vormil. üks kahtlustamine, distsiplineerimine, hirmutamine ning ka ametliku süüdistuse esitamine. ma ei räägi nüüd ametlikest süüdistustest äh, väga pikalt, sest nagu Lena juba mainis, siis on meil äh, siin kolleegid, kes saavad äh, ise sellest, oma kogemustest selles vallas rääkida, kuid äh, siiski sooviksin mainida, et üks asi, mida kodanikuühiskonna vabatahtlikud mainisid, näiteks Galees, oli, et ähm, mõnel juhul äh, oma kogemus, nende kogemus oli selline, et politsei neid ei kaitsnud, kui nad näiteks võimaldasid äh, asüülitaotlejatel kui nad pakkusid asüülitaotlejatele pesemis- või võimalusi või toitu, siis politsei neid ei kaitsnud. mõnedel juhtudel politsei äh, lausa võtab äh, need abipakkujad ise sihikule, teis vahel aga mm, jätab nad täiesti omapäi. Äh, distsiplineerimine puudutab näiteks auditeid, näiteks Ühendkuningriigis on Ühendkuning-, on valitsusvälistele organisatsioonidele esitatud aina rangemaid nõudeid ja eeskirju. Ähm, distsiplineerimine võib ähm, võtta ka juurdepääsu äravõtmise kuju äh, ka meedia mängib siin äh, suurt rolli, piirideta arstid mängivad suurt rolli näiteks äh, rannikualadel, neid äh, on sildistatud meretaksodeks üsna laialdaselt. ja see on ja selline semantiline tähendustega mängimine mõjutab ka üleüldist suhtumist hirmutamise ja häistamise kohta on meie dokumentides ka rohkem näiteid, siin on ka näiteks ähm, äh, ähvardused sotsiaalmeedias, ähm, vabatahtlikelt nõutakse pidevalt dokumentide näitamist, samuti äh, kuulub siia hulka ka äh, seksuaalvägivald ähm, piiriametnike ja piiriametnike poolt vabatahtlike vastu, kellel ei ole äh, nõutavaid, ähm, nõutavaid dokumente. ja siin soovime lihtsalt anda ülevaate. me võime siin küll rääkida üsna väikesest ähm, hulgast, äh, hulgast aktivistidest, kes äh, niinime-, nii-öelda humanitaarabi andmise kuritegevuse eest ähm, vanglas istuvad, kuid siin on siiski näha, et, et see puudutab paljusid vabatahtlikke ja tegemist ei ole ainult sellega küsimusega, kas keegi on arreteeritud või mitte. Crow Glory arreteeriti selle eest, et, et ta viis Galeest kaasa lapse, et ta viia kokku uuesti oma perekonnaga Ühendkuningriigis. tema proovis endalt pärast seda elu võtta ning äh, põhjendas seda just sellega, et äh, teda koheldi pärast seda väga halvasti. Õnneks aga mõisteti ta õigeks selles osas. me näeme siin, et äh, see küsimus ei puuduta ainult rändajate õigusi ja inimelusid, kuid see puudutab ka kodanikke. ja seda kordasid meile korduvalt ka valitsusvälised organisatsioonid, rändajad, kellega me rääkisime oma uuringute käigus. see puudutab e-, Euroopa Liidu ühiskonda ja soovi aidata neid, kellel on vaja abi. see on üks meie põhiväärtusi. Prantsusmaal arreteeriti aktivist, kes samuti aitas ähm, rändajatel riigipiire ületada. kohtus ähm, põhjendas ta seda, et äh, ta rakendas oma, oma inimliku solidaarsuse põhimõtet. ja seega puudutab see konkreetselt äh, küsimus siis selle kohta, mida tähendab olla eurooplane. siin on näha, kui paljud ähm, kodanikuühiskonna organisatsioonid meid toetavad, kui suur probleem see on olnud liikmesriikides ja ka Euroopa rändekriisi valguses näeme me, et äh, valitsusvälised organisatsioonid teevad tohutult palju koostööd nende probleemidega toimetulemiseks. ja siin on mõned näited initsiatiividest, äh, algatustest, äh, millest on parlamendis räägitud, meil on väga hea meel selle üle, kuna tegemist on väga olulise teemaga, ma sooviksin rõhutada lisaks ka seda, et praegu esimest korda ähm, on asunud äh, ülemaailmne piinamisvastane organisatsioon hakanud jälgima inimõiguste rikkumist Euroopa Liidus ka ÜRO vastavad asutused on selles osas äh, hakanud huvi tundma. kogu see mm, kahtlustamine, distsiplineerimine, hirmutamine, seda kõike on nähtud ka muudes kontekstides, kus äh, inimõiguste kaitsjate tööd aina rohkem stigmatiseeritakse ja muudetakse keerulisemaks. Ähm, see ei puuduta loomulikult ainult ähm, merel elude päästmist, vaid ka riigipiiridel. see puudutab äh, näljastele toidu andmist, vabatahtlike hirmutamiseks on kasutatud äh, erinevaid õigusakte ja süüdistatud neid inimsmugeldamises. ja rääkides nüüd ka õigusest elule Äh, sellest räägitakse palju, et ebaseaduslike rändajate hulk, äh, Euroopasse saabuvate ebaseaduslike rändajate hulk on vähenenud, kuid äh, kuid jah, reaalsuses Euroopasse saabuvate inimeste hulk on langenud. ning seega on ka Euroopasse smugeldatavate inimeste seas toimuvate surmade hulk vähenenud, kuid protsentuaalselt on, on see siiski surmade hulk tõusnud. ja selle põhjuseks on äh, osalt ka see, et laevadel lihtsalt keelatakse elusid päästa. Ähm, see kõik mõjutab äh, ühiskonda ja meid kõiki laiemalt, äh, varasemate uuringute põhjal teame me juba, et et see kõik ähm, ei julgusta sugugi erinevaid heategevuslikke organisatsioone rändajatega koos töötama, see mõjutab ka vähemusrühmi äh,. mõnedes liikmesriikides peavad äh, üürileandjad aina rohkem äh, erinevaid dokumenti kontrolle läbi viima. ja me teame, et see mõjutab üürileandjate soovi äh, anda kinnisvara üürile ükskõik kellele, kellel on vähegi välismaise kõlaga nimi. samuti mõjutab see õigusriigi põhimõtete toimimist. meil on vaja, et olemasolevad poliitikad toimiks äh, õigesti, perede kokkutoomise nõuded laste õiguse kaitsjad, see kõik toimib viimastel aastatel hästi kodanikuühiskonna organisatsioonide osalusel. We also see that it uh, has samuti näeme me, et ähm, see võtab ressursse ära muud tüüpi kuritegude äh, uurimiselt see muudab rändajad ka haavatavamaks ekspluateerimise ja inimkaubanduse osas. me oleme nõus parlamendiga selles osas, et tuleks selgelt piiritleda, mis on kriminaalne ja mis mitte näiteks äh, Euroopa Euroopa Liidu inimsmugeldamis, inimkaubanduse direktiivis äh, ei, direktiivi kohaselt ei kriminaliseerita ohvreid. Ähm, samuti võiks äh, kasutada rohkem jälgimismehhanisme, seiremehhanisme, näiteks Euroopa Kontrollikoda äh, mis võiks ähm, kontrollida, kuidas raha kasutatakse ja kas, äh, kas erinevad tegevused on kooskõlas Euroopa põhiõigustega. ka Euroopa ombudsman võiks äh, läbi viia, peaks läbi viima hindamisi, kui me näeme, et Vahemerel surmajuhtumite hulk tõuseb, siis midagi ilmselgelt on valesti olemasolevate poliitikatega ja kolmandaks äh, iseseisev vaatlusrühm mm, koostöös ähm, akadeemi, akadeemia, kodanikuühiskonna ja Euroopa institutsioonidega. et meil oleks mehhanism, äh, mis äh, suudaks olulisi süsteemseid rikkumisi või poliitikate väärkasutamist esile tuua samuti oleme nõus Euroopa Parlamendiga, et selle probleemi lahendamiseks peaks leidma ühtse lähenemise rändele, sest praegu äh, on rakendatud ühepoolseid äh, vaateid, kui me mõtleme äh, inimsmugeldamise küsimusele, siis tegelikult on see väga üldine küsimus me peame võimaldama, peame võimaldama inimestel Euroopa Liitu saabuda muudel viisidel peale inimsmugeldamise kaudu. ja samuti on, on meil praegu rohkem kui varem, kunagi varem vaja Euroopa Liidu poolset proaktiivset otsingu- ja päästeoperatsiooni, aitäh! suur tänu teile mõlemale soovisin lihtsalt mainida, et äh, see on originaalne dokument, mis kahe tuhande kuueteistkümnendal aastal avaldati ja kahe tuhande kaheksateistkümnendal aastal seda uuendatakse, seega saate ka uuemat teavet sellest, milline on praegune olukord direktiiviga ja milline on äh, olukord Vahemerel praegu kuuldud materjalide põhjal. selline oli siis ähm, uuendatud ülevaade kahe tuhande kuueteistkümnendal aastal tellitud dokumendi kohta. ja nüüd annan sõna Konstantin Nestlerile, kes ähm, on ähm, arstina osalenud erinevate otsingu- ja päästeoperatsioonide tegevuses Thank you uh,, thank you for giving me the opportunity just.... Uh, suur tänu, suur uh, tänu, et annate mulle võimaluse siin rääkida ja esindada ka mõningaid uh, ini-, inim-, humanitaarabi osutavaid vabaühendusi. mina olen Konstantin Nessler ja olen arst ning olen töötanud juba kolm aastat erakorralise meditsiini osakonnas intensiiv- meditsiiniosakonnas ja anestesioloogina Berliinis ning kahe tuhande viieteistkümnendast aastast olen osutanud meditsiinilist abi kõigepealt äh, siis Berliinis, seejärel ka äh, Kreekas ning äh, aastast kaks tuhat seitseteist osalenud ka tsiviilorganisatsioonide korraldatud otsingu- ja päästmisoperatsioonidel Vahemere keskpiirkonnas. ja mm, ma olen koostööd teinud erinevate Saksa vabaühendustega, näiteks Juventa, Lifeline, Sea-Watch kolme päästelaevade eh, pardal olnud ning räägiksingi siis eh, teile sellest kriminaliseerimise kampaaniast, eh, mille tulemusena Juventa Lifeline'i alused arestiti ning meeskonna liikmed võeti kriminaalvastutusele Juvente alustas oma päästeoperatsioonidega juulis kaks tuhat seitseteist ning arestiti Itaalia ametiasutuse poolt äh, augustis kaks tuhat kaheksateist. ja selle äh, lühikese operatsiooni tegutsemise aja jooksul suudeti päästa neliteist tuhat inimest, kes ähm, ähm olid põgenenud Liibüast ähm, ähm, väikestes paatides. ja ähm, Juventa osales äh, ka koos äh, Itaalia äh, merendus koordineerimiskeskusega. kõikide nende päästeoperatsioonide äh, ajal me rangelt järgisime rahvusvahelisi ja riiklikke seadusi ning tegime koostööd ka vastavate ametiasutustega. kaks tuhat seitseteist alguses Itaalia prokurörid alustasid salajast uurimist Juventa ja teiste vabaühenduse laevade vastu ning ähm, salaluureametid ja samuti maffiavastase politsei võimud ähm, ähm, hakkasid ähm, äh, oma agente saatma vabaühenduste alustele ning äh, nende jälitustegevuste raames mitmel korral kutsuti Juventa äh, alust üles loobuma pääste- ja otsinguoperatsioonidest ning me pidime jätma maha pagulaste paadid, paraku mis nendest paadidest ja seal olnud pagulastest sai, selle, seda me ei tea. kaks tuhat kaheksateist augustis, augustis Juventa ennetavalt arestiti eh, peale seda, kui me olime Lampeduusa eh, sadamasse jõudnud ning eh, aasta hiljem alustati ametliku uurimisega ja see uurimine oli suunatud kahekümne kahe humanitaarabi töötaja vastu ning kümme neist olid Juventa meeskonnaliikmed. prokurör tunnustas, et jah, me, vabaühendused ei saanud mingit finantskasu sellest ja samuti ei olnud neil sidemeid inimsmugeldajatega, sellegipoolest Itaalia ametivõimude argument, et tänu meie tegevusele ebaseaduslikud rändajad jõudsid Itaalia territooriumile ja seetõttu võib meid karistusele võtta kui inimsmugeldajaid. peale aluste arestimist ehm, paljud teised ehm, vabaühendused olid samuti silmitsi nende raskustega, mis takistas neil elu päästmisoperatsioonidega jätkata. juunis kaks tuhat kaheksateist päästelaev Lifeline keelati siseneda Euroopa sadamatesse ehm, peale seda, kui nad olid rahvusvahelistes vetes päästnud kaks tuhat kahesaja kolmekümne nelja rändaja Äh, elu. niinimetatud Liibüa rannavalve äh, taotles rändajate üleandmist, et nad viidaks tagasi Liibüasse, kuid äh, Lifeline'i kapten Klaus-Peter Reich ähm, õigustusega keeldus sellele käsule ähm, allumast, sellepärast et teadis, et vastasel korral rändajad kannataksid seal ähm, piinamise ja vägistamiste all ja mm, samas mm, mm, väideti, et kuna Holland äh, lipu all see laev sõitis, siis peab Hollandi ametiasutused vastutuse üle võtma, kuid hollandlased samas vaidlustasid, kas see laev on üldse õigesti registreeritud. ja Lifeline tohtis lõpuks Maltas maha võtta peale seda, kui äh, erinevate liikmesriikide valitsuste vahel oli kokkuleppeni jõutud. mõne aja pärast aga Malta ametivõimud esitasid kriminaalsüüdistuse kapteni vastu, öeldes, et ähm, et ta sõitis laevaga, ähm, mis ei olnud registreeritud. ja nüüd ta on silmitsi ohuga, et ta vahistatakse ähm, aastaks ajaks, sellepärast et ta ei, äh, et tema laeva paberid ei olnud äh, korras, kuigi juba aasta enne oli see äh, laev sõitnud Hollandi lipu all ja oli registreeritud nendest sündmusest peale on ähm, alustel keelatud Malta sadamatest äh, lahkuda mingisuguseid ähm, põhjuseid ei ole antud. Ähm, ja äh, mõne aja pärast äh, siis ka alus, mis oli Panama registrisse kantud, aga see, sellel keelati Ähm, sadamast lahkuda. Panama ametiasutused ähm, on väitnud, et samuti registreerimine ei olnud aset leidnud ähm, vastavalt seadusele. selliste rünnakute tagajärjel on merel hukkunute arv suurenenud märkavalt ja see on neli korda suurem kui selle aasta Ähm, esimese nelja kuu jooksul, mis oli sada kuuskümmend neli. Juventa meeskond on praegu silmitsi kokku kahekümne aastase vanglakaristusega ning äh, ette on nähtud ka viieteist tuhande äh, trahv iga meeskonnaliikme kohta. me ikkagi loodame, et leitakse, et nad ei ole süüdi. aga me oma kogemustest äh, oleme näinud, et jah, see menetlus võib võtta aastaid ja juriidiline abi võib maksma minna sadu tuhandeid eurosid. inimesed, kes äh, on tegelenud äh, humanitaarabi osutamisega, on spetsialistid oma valdkonnas, tuletõrjujad, päästjad, doktorid ja nii edasi. paljud neist on ohverdanud oma mugava elu ja oma sissetuleku selleks, et humanitaarabi osutada ja solidaarsust üles, need, nad päästavad elusid, nende inimeste elusid, kes muidu on silmitsi olnud piinamise, vägistamise ja näljaga. ma olen näinud väga, nende ridades väga julgeid inimesi ja nüüd, et neid avalikkuse ees äh, üritatakse süüdi mõista kui kurjategijaid ja äärmuslasi, see tõesti murrab mu südame ja see on täiesti hämmastav, et selline äh, poliitiline süüdistuste esitamine on tänapäeva Euroopa Liidus võimalik ja vaatamata oma Euroopa väärtustele me äh, rikume ja hävitame nende päästjate elusid. ja arstina mul on ka kohustus päästa inimesi äh, vaatamata sellele, millises, äh, milline on nende rahvus, nahavärv või religioon ma vägagi kardan, et kui selline äh, humanitaarabi osutajate karistamine poliitilistel põhjustel jätkub, siis see tähendab, et äh, et äh, humanitaarabi kaob üldse Euroopa Liidus ja selle piiridel seetõttu meil on vaja siduvat seaduslikku raamistikku, et kaitsta humanitaarabi osutajad, et see teeks ähm, selgelt vahe nende vahel, kes tegelevad inimsmugeldamisega ja nende vahel, kes lihtsalt solidaarsust üles näitavad ja humanitaarabi osutavad, aitäh. Thank you very much indeed, Dr Nest-. suur aitäh teile, härra Nestler. nüüd annan sõna järgmisele kolleegile, kes äh, tegutseb, äh, tegi, tegutseb äh, see linnas, Salamaldin, ta tunnistati süütuks inimkaubanduses ning annan teile nüüd kümneks minutiks sõna, palun. suur aitäh, et te mind kutsusite siia, andsite mulle võimaluse oma lugu ära rääkida. minu nimi on Salamaldin kas te mäletate, Aldan Kurdit, kolm kuud, kolm aastat tagasi uhuti tema elutu keha Türgi rannale. kolmeaastane Süüria pagulane hukkus proovides turvalisesse Kreekasse jõuda. see foto muutis minu elu. nägin tema pilti kolmanda septembri uudistes kahe tuhande viieteistkümnendal aastal. sel hetkel olin ma lihtsalt tavaline eh, kutt, mul oli töö, kodu, pere, sõbrad, mida veel võiks tahta Aila Kurdi eh, foto eh, oli mul mõtetes päevade kaupa ja mõtlesin pidevalt, kuidas võib seda nii kergesti unustada, süütu laps hukkus lihtsalt sellepärast, et ta perekond tahtis talle eh, paremat elu, mitte lapsepõlve sõjapiirkonnas. ma olen ise samuti päritolult pagulane, ma mõistsin Alenit, ma, ma sündisin Moldovas, mu isa on iraaklane, ema on moldoolane. kui ma olin üheksa-aastane, põgenesime Moldovast kodusõja pärast meid ootas ees pikk ja raske reis paljude, läbi paljude riikide, kuni lõpuks jõudsime Taanisse, kus saime ka pagulase staatuse. Alani foto eh, puudutas mu südametunnistus ning eh, otsustasin, et pean midagi tegema, me ei saa lihtsalt kõrvale vaadata. kui me ignoreerime seda, mis toimub, siis on veri ka meie kätel. ma teadsin, et ma pean midagi tegema kaks päeva pärast seda, kui ma pilti nägin, oli mu sünnipäev, viies september. lendasin Kreekasse, et proovida aidata. kolm tundi pärast seda, kui ma Lesbose lennujaamas maandusin, ujusin juba pagulas äh, paatide poole, mis mis olid kinni jäänud paarsada meetrit rannast eemal, et äh, päästa mehi, naisi, lapsi, väikseid ja vastsündinuid. ma ei suutnud aru saada, mis toimub. olin vapustatud, ma ei näinud ühtegi suurt organisatsiooni, ainult mõned vabatahtlikud jagasid vett ja banaane. ma olin äh, hämmeldunud, kus on Kreeka valitsus, kus on ÜRO Punane Rist, kus on politsei, see nädal muutis täielikult mu elu, ma ei maganud terve nädala, läksin tagasi Taani, rääkisin oma sõpradega ning kolm päeva hiljem olime kolmekümnekesi kolme eh, mikrobussiga teel Lesbose saare poole um-, inimkonna nimel. ja nii me oma vabaühenduse asutasime, hakkasime elusid päästma, peatasime enda elud, et äh, pagulased ellu jääks, töötasime ööst ja päevad ning pat-, kontrollisime, eh, patrullisime rannikut iga päev lootuses elusid eh, päästa. mõned võib-olla mõtlevad, et miks need inimesed abi vajasid, eh, kiired voolus, hoovused, külm õhk, mehed, naised, lapsed, vanainimesed väikestes paatides, mis ei olnud mõeldud nii pika reisi merereisi jaoks. me tegime oma tööd edasi, päästsime igapäevaselt elusid nii hästi, kui suutsime, kuid mõnikord sellest ei piisanud. olen eh, surevaid inimesi eh, oma käte vahel hoidnud, tundes, kuidas nende kehad eh, muutuvad järjest külmemaks ja mõtlen tihtipeale nende viimastele sõnadele, kas ma suren, palun aita. või kui peremehed või kui perekonnad küsisid, kas nende kallid inimesed on ellu jäänud. ma olen hoidnud süles äh, väike laste imikute surnukehi. ma ei tea enam, kui palju inimesi me pidime matma, äh, nende inimeste kehasid, kes äh, ei elanud oma reisi üle. mina pean sellega päevast päeva koos elama, aga mitte sellepärast pole ma siin, selline, selline olukord on väga tavaline humi-, humanitaarvaldkonnas. kui me tegime kõik enda selleks, et me Eh, otsustasime osta endale paadi, et eh, inimesi paremini päästa, tegime seda annetuste abil ning registreerisime oma paadi ka eh, sadamasse. ja nüüd palun kuula- ja palun mõelge nüüd minuga kaasa, kui, mis juhtus neljateistkümnendal jaanuaril kell kaks öösel sõitsin oma autoga ringi, kui mulle teatati, et üks paat oli uppumas lõunarannikul, koordinaate ei edastatud, see tähendab, et olukord oli enam kui halb, teadsime, et inimesed on raskes olukorras, aga ei teadnud täpselt, kus. E, neil inimestel oli ainult e, mõned minutid aega, teadsin, et ma ei suuda vaadata jälle, kuidas järjekordne inimene upub meie ühes nelja teise elupäästjaga eh, sõitsime sadamasse, läksime oma päästepaati ja läksime otsima eh, hukkuvat paati. teavitasime ka ranniku, eh, Kreeka rannavalvet, kes palusid, et me teavitaks neid, kui oleme selle uppuva laeva leidnud. Sam-, äkki suur, lähenes meile kiirel, suurel kiirusel sõjalaev ja eh, nad peatasid meid ning meid peeti kinni. ning see laev oli, eh, see paat, millega sõitsime, oli täpselt see, millega viisteist tundi tagasi viiskümmend üks elu päästsime. ma ei tea, mis oleks neist inimestest saanud, kui me poleks neid päästnud istusime eh, sadamas umbes viis tundi ainsagi selgituseta. nõudsime, et meid panna, et meid ühendatakse oma saatkondadega, kuid sellest keelduti. kell üheksa hommikul nõuti, et eh, teine Taani vabatahtlik ja mina läheks eh, mm, Läheks ülekuulamisele, kuid ohvitserid ei osanud inglise keelt ülekuulaja kirjutas kümme minutit ja siis nõudis, mis toimus. ma rääkisin tema tema äh, trükkis, kuid probleem oli selles, et ta ei rääkinud inglise keelt, nii et mida ta siis äh, trükkis. pärast, äh, kui ma lõpetasin, nõudis ta, et ma paberile alla kirjutaksin, ma ütlesin, et ma kirjutan millelegi alla ilma oma advokaadita. siis nad andsid teisele Taanile vabatahtli-, Taani vabatahtlikule sama paberi, et see alla kirjutaks, ma ütlesin, et ärge ära kirjuta, kui ta tahab oma naisi ja lapsi veel näha. mind tõugati ruumist välja. ütlesin ka teistele, et nad ei kirjutaks mingil juhul midagi alla ilma et nad on, ilma et nad oleks rääkinud oma saatkonna ja advokaadiga. pärast äh, äh mitmeid äh, läbikukkunud üritusi äh, pidid sadama äh, töötajad pöörduma meie saatkonna, äh, saatkondadega ühendust võtma ja sain aru siis, et see paber, millele nad lasid me alla kirjutaks, oli, ütles, et me oleme türklased, kes smugeldavad inimesi Kreekasse meid süüdistati valelikult inimkaubanduses ilma ainsagi tõendita. ma olin ka nelikümmend kaheksa tundi vanglas ja suure valuga mõtlen kaheksa pagulase peale, kes hukkusid, sest meie istusime vangis ja teisi päästjaid merel ei olnud ja ma ei saa endiselt aru eh,, eh, mikspärast meid kinni peeti, kui oleks eh, nad võinud selle asemel inimesi päästa. pärast neljakümmet kaheksat eh, vang-, tundi vanglat pidime me pidime maksma eh, lunaraha, et vabaks pääseda, mina pidin maksma kümme tuhat eurot, poolteist aastat ei tohtinud me Kreekast lahkuda. mina jätkasin oma humanitaartegevust eh, ja varustasin pagulasi toiduriiete eh, ja varjupaigaga. mul ei olnud enam paati, sest see konfiskeeriti kuid äh, ma endiselt päästsin inimelusid, ujusin kolm-nelisada meetrit ja, ja siis ujusin äh, paadiga tagasi. pärast seda, kui äh, paadid enam Kreeka saarteni ei jõudnud seoses Euroopa Liidu ja Türgi vahelise lepinguga, sõitsin üle Kreeka ringi käivitades projekte pagulaste arv-, aitamiseks. kümnendal augustil kaks tuhat seitseteist, pärast seda, kui äh, olin oodanud aasta kaheksa kuud, sain lõpuks Kreekast lahkuda ja perekonna juurde minna. kuid äh, probleem äh, jäi siiski alles, üheksa kuud hiljem pidi toimuma äh, kohtuistung seitsmendal mail kaks tuhat kaheksateist, äh, hoolimata nende absurdsetest süüdistest, süüdistustest äh, äh oli äh, Äh, oht, et me pidin äh, või et või, mind võidi mõista eluaegs vangi. kaotasin kõik, äh, korteri ja pruudi. kes annab mulle, kes annab mulle tööd, kui mul, mind ähvardab eluaegne vanglakaristus, mille eest, selle eest, et ma lapsi uppumast päästsin e,. ning Vahemeri oli ja on endiselt immigratsioonikoridor e,. E, nägemused on muutunud, majandus ja sotsiaalne olukord on muutunud, EU-meina on piirkond, kus äh, mitmekesisus on alati tavaline olnud, immigratsioon panustab äh, tugevalt äh, koos eksisteerimisvõimalusele selles piirkonnas, Euroopa elanikkond vananeb, meil on vaja pagulasi, kuid Euroopa ei suuda Äh, üksinda äh, survele vastu panna pagulaste poolt, kes tulevad Süüriast, Iraagist, Afganistanist ja teistest konfliktipiirkondades. Äh, kodanikuühiskond on humanitaarprobleemidel alati lahendusi leidnud, aastakümneid on kalurid, advokaadid, Lõuna-Euroopa rannikuelanikud päästnud ja toetanud pagulasi ja immigrante. ja kri-, ma nägin näen endiselt iga päev, et Kreeka ei ole võimeline Kreek kriisiga kriisiga üksi toime tulema. kolme vabatahtliku arreteerimine Lesbose saarel kuu aega tagasi näitab, et äh, kodanikuühiskonnale on liialt suur surve asetatud. Neid äh, humanitaartöötajaid äh, süüdistatakse tõsistes kuritegudes, muuhulgas inimkaubanduses ja spioneerimises. ühe, üks neist on Sara Mardini, kes on Süüria pagulane kes peaaegu uppus kahe tuhande viieteistkümnendal aastal, eh, kui ta oli paadis kahekümne inimesega, paat oli mõeldud kuuele, kui paat hakkas uppuma, hüppasid Saara ja tema õde Jusra külma merre ning ujusid üle kolme tunni Lesbosse saare poole, kõik paadis viibijad eh, jäid tänu neile ellu. tema sõber ja kolleeg Sean Pinder on eh, värskelt Londoni majanduskooli lõpetanu, kes ku-, ku-, mitu kuud oma elust on aidanud inimesi, tema isa oli Vietnami pagulane, kes põgenes Saksamaale pärast Vietnami sõda, tema soovib teha elu maailmast paremat kohta. Eh, maailm meie ümber eh, palub meilt abi, hüüab abi ja eh, kui teised ei soovi seda kuulda võtta, siis ma paluks vähemalt, et te aitaks selliseid inimesi nagu Sarah ja Sean ma usun inimkonda ja arvan, et äh, inimkond on hästi esindatud tänases ruumis. sellepärast palun mõelge ennast meie asemele. Äh, mis te ütleksite, mis te mõtleksite, kui teid süüdistatakse milleski, mis on täpselt vastupidiselt äh, sellele, millesse te usute. sama tundsin ka mina, kui mind süü-, ähvardati eluaegse vanglakaristusega selle eest, et ma üritasin inimesi aidata. mind mõisteti õigeks ja ei pea, ja ma ei pea tervet elu vangis istuma, aga inimesed on endiselt, inimesi süüdistatakse rasketes kuritegudes sellepärast, et nad abivajajaid aitavad. Äh, rahvusvaheline kohustus on äh, vabastada humanitaarabi osutajaid karistusest. me peame tegema kõik selles, et, et aidata Äh, hädasolijaid merel ning vabaühendused ja vabatahtlikud peaksid karistuse eest, eest kaitstud olema. Euroopa Liit peab oma olemasolevaid seadusi reformima ning välja töötama ülevaatliku asüüli ja immigratsioonipoliitika, kuid seda ei juhtu üleöö ning äh, ignoreerides neid, kes äh, Äh, uppumisohus on, ei ole õige reaktsioon. tegelikult oleks see illegaalne. rahvusvahelise õiguse kohaselt iga äh, paat, mis äh, on uppuva paadi lähedal, on kohustatud aitama, sõltumata sellest, mis lipu all teine paat sõidab või kus ta upub. kui seda ei tehta, on tegemist ah-, hädas oli mitte aitamisega. on vaja toimivat jätkuvat lahendust, on vaja reformi, mis garanteeriks, et solidaarsuse üle kuritegu ma palun teie käest alandlikult, et te aitaks neid humanitaartöötajaid, keda süüdistatakse lihtsalt sellepärast, et neil on ideaalid ja nad soovivad aidata inimlikkuse nimel. ma tahaksin tänada kogu südamest, ma tahaksin täna paluda kõiki teid siin ruumis, et te paluks, et need inimesed silmapilkselt vabastataks, nad ei ole kurjategijad, ma tahan tänada kõiki eh, va-, iga vabatahtlikku, kes ennast teiste nimel on ohverdanud, ilma nendeta oleks Euroopa kokkuvarisemine märksa suurem olnud. Thank you very much um.... suur tänu. ja nüüd äh, muudame veidi suunda. järgneb esitlus selle kohta, kuidas üks liikmesriik äh, tuleb toime kaasa aitamisega rahvusvahelisest vaatepunktist meil on külas äh, Prantsusmaa siseministeeriumi esindaja, kes räägib meile sellest, kuidas Prantsusmaa kaasaaitamise direktiivi rakendab. ja sõna on teil kümneks minutiks, aitäh. tänan, härra esimees. lugupeetud daamid ja härrad, suur aitäh teile küllakutse eest. ma ei räägi loomulikult kõigi liikmesriikide nimel, vaid ainult Prantsusmaa nimel ning äh, tahaksin rääkida eelkõige asja õiguslikust aspektist ning äh, äh, loomulikult on asjal humaanne dimensioon, humanitaardimensioon, inimlik dimensioon ning äh, liikmesriigid ei ole loomulikult mingisugused koletised, meil on see dimensioon täiesti selge, illegaalne immigratsioon peab käima käsikäes ka ennetusega ja inimkauplejate vastase võitlusega, me ei saa keskenduda samas ainult repressioonidele ja sanktsioonidele eh, eh, kriminaalkoodeksis. ma ei hakka rääkima kahe tuhande teise aasta direktiivist, mis eh, ei ole meil täna siin kõne all. Prantsusmaa võttis selle direktiivi üle meil eh, eh, olid juba olemas eh, teatud sanktsioonid, kuid viisime need sanktsioonid, täiendasime neid olemasoleva direktiiviga. ma ei hakka rääkima immigratsioonifenomenist kui sellisest, sest arvan, et Frontexi direktor, äh, kes järgmisena sõna saab, teeb seda märkimisväärselt paremini kui mina. ta räägib erinevatest võrgestikest, võrgustikest, äh, mis tegelevad immigrantide äh, kohaletoomisega. ma räägin lihtsalt õiguslikust aspektist Prantsusmaal. nimelt meil on olemas kaks sätet Äh, meie äh, välismaalasi puudutavast äh, õigus seadusloomes, üks, mis puudutab rikkumist ja teine puudutab, puudutab siis erandeid. samuti ka raskendavaid asjaolusid. kui näiteks on tegemist tegeliku organisatsiooniga Eh, erandeid on väga palju, mitte ainult humanitaarabi osas, vaid eh, ka liik-, eh, pagulaste pereliikmete osas, mis on siis seotud perede solidaarsusega. ning isegi kui Prantsusmaa ei ole esimene saabumissihtmärk Äh, seos geograafilistel põhjustel. Äh, äh, on juba turvalisi sadamaid enne Prantsusmaad, kuid loomulikult oleme me selle küsimusega väga tihedalt ikkagi seotud. eelkõige sellepärast, et oleme ka taas kehtestanud sisepiiride kontrollid meil on äh, väga äh, palju äh, nii-öelda sekundaarseid saabujaid teistest riikides, ärgem unustagem siin näiteks Galee pagulaslaagreid, kus üritatakse pääseda Suurbritanniasse. kaks tuhat seitseteist oli meil sada kolmkümmend tuhat illegaali territooriumil ning ning ähm, inimkaubanduse vastu äh, võideldes on mm, kolmsada kolmkümmend illegaalsetele immigrantidele tööd andvat äh, ühendust laiali saadetud. ning süüdistus on esitatud umbes äh, kahe tuhande viiesajale inimesele. kahe tuhande kuueteistkümnendal aastal Äh, kahe, kahe tuhande kuueteistkümnendal aastal on äh, mõisteti mitusada inimest äh, süüdi selliste võrgustikes osalemisest, kellest mitmed mõisteti ka erinevaks ajaks vangi. üldiselt süüdimõistmised on olnud stabiilselt ühepalju, kuid vanglakaristuste mõistmist on juurde tulnud, mis näitab, et, äh, mis näitab, et, äh, et, äh, et probleemi, probleemi ei vähene, vaid seda tuleb aina juurde. ning Prantsusmaa konstitutsioonikohus juulikuus esitas oma hinnangu artikli kohta, mis puudutas siis äh, erandeid äh, süüdistuse esistamisse ning äh, mm, äh, nimelt öeldi, et, et taotlejad ütlesid, et ei ole võimalik esitada äh, süüs-, et süüdistust ei saa esitada, kui inimesed on soovinud osutada abi, kui ei ole tekkinud kahju otseselt mitte kellelegi e, ja kui lihtsalt garant-, soovitakse garanteerida välismaalasele inimväärikad elutingimused. E, meie e, meelest äh, oli tegemist äh, direktiivi rakendamise õige, äh, õige äh, esitusega. leidsime, et me, et oluline oli siin rääkida ka, rääkida ka Prantsuse põhiseadusest, mis räägib vendlusest ning ning äh, äh, ning äh, samuti leidsime, et on vaja sisse viia erand, mis võtab aluseks ainult abi osutamise humanitaarsed põhjused ning seega viisime sisse muudatused, mis võtsid konstitutsiooni nõukogu soovitusi arvesse ja meil on nüüd äh, olemas äh, seadusesäte, mis ütleb, et ei ole võimalik, äh, et ei, ei ole võimalik, ähm, ei tohi esitada süüdistus, kui on esit-, osutatud abi kas juriidiliselt, lingvistiliselt või majanduslikult, kui abi osutamine on toimunud humanitaarkaalutlustel ehk siis me räägime vähem konkreetsetest tegudest, vaid rohkem üldsätetest, kattes võimalikult palju erinevaid samme, mis on oma iseloomult humanitaarsed. ning kaks täpsustust, kõigepealt mõningad vabaühendused heidavad meile ette, et me ei jätnud näiteks äh, äh, kohesest äh, artik-, kohe sellest rikkumise artiklist ei, ei võta, ei jäta kohe arvesse abi osutamist operatiivpõhjustel on nii, et kui, kui politseinikud alustavad äh, uurimist, on väga raske öelda, kas äh, on Eh, toimunud mingisugust eh, tegevust kasumi saamise eesmärgil või mitte. ning eh, ning ning eh, väga paljud eh, inimkaubandusorganisatsioonid eh, kasutavad väga peeni, väga hästi välja töötatud meetodeid ning neil on mitmesuguseid vahendajaid, maksed toimuvad väljaspool Prantsusmaal ning kogu organisatsiooni ülesehitus on äärmiselt keeruline. seega ütleme, et ning äh, sellega seoses võib öelda, et äh, esmaseid, äh, et esmased sammud on astutud, aga kahe artikli kombineerimine võtab veel aega ning riigi sisenemisele kaasa aitamine ei, ei ole seotud otseste sätetega meie seadustesse ega ei nõua ka seadus äh, Äh, ei nõua seadus selle sanktsioneerimist, äh, samuti puudutab see ringi äh, liikumist. ning nagu ma ütlesin, põhiseaduskomitee viis sisse teatud muudatused. si-, selgituseks võib öelda, et see, kes aitab Eh, immigranti sisse tuua, ei eh, osuta talle otseselt abi, vaid eh, ajab nii-öelda äri ning äh, ei saa öelda, et selleks, et äh, abi osutada, on vaja immigrandil äh, aidata üle piiri, piiri tulla. näiteks äh, Eh, kui Prantsusmaale tuuakse inimene üle Itaalia ja Hispaania või Belgia piiri, eh, siis ei ole vaja, see, see ei ole vajalik selleks, et elu päästa. ning eh, võime aidata teda ka teisel pool piiri, Itaalias, Hispaanias ja nii edasi. ning piiri ületamine ei ole elu päästmiseks vajalik. ja selle viimase punkti juures tahaksin öelda veel et ise, kui, kui pole spetsiifilisi sätteid, on olemas siiski kriminaalõiguse printsiip, mis ütleb, et sanktsioonid on ainult siis, kui eh, tegemist on ette kavatsetud eh, sammuga ning eh, samuti on erand, mis puudutab hädavajadust, kui on vaja abi osutada inimesele. see on, tegu on üldise e, printsiibiga, mis tähendab, et iga kaasust tuleb ükshaaval lahendada ning e, me leiame, et meie Eh, õigussüsteem on Euroopa Parlamendi soovitustega täiesti kooskõlas ning eh, tasakaalustatud. ühest küljest eh, võtab arvesse abi osutamise ja teisest küljest kuritegelike organisatsiooni vastu võitlemisega. suur aitäh teile tähelepanu eest! Thank you very much. We now are on to suur tänu ja nüüd äh, jõuame kahe viimase lühi, viimase kõneleja juurde, enne kui arutelu juurde asume. meil on äh, lühike salvestatud sõnum äh, Frontexi tegevdirektorilt, kes täna meiega ei saanud olla. härra Legeri on küll meiega üsna tihti, kuid kahjuks just täna ta ei saanud siin olla. ta on aga äh, Ähm, lühikese salvestatud sõnumi meile edastanud, see on ainult viie minuti pikkune mul on suur au ja rõõm, et äh, olen kutsutud libekomisjoni, et ma saan rääkida Frontexi tegevdirektorina tänu oma operatsioonidele Euroopa Liidu välispiiridel Frontexi ametnikud on tihtipeale esimesed, kes näevad ja aitavad äh, smugeldamise ohvreid, sellepärast äh, siis, kui nad saabuvad Euroopa Liitu. Te võib-olla ei tea seda, et Frontex on abistanud juba kahtekümmend kolme tuhandet inimest sel aastal ja ka päästeoperatsioonides, kuhu Frontex on kaasatud, äh, need on ka Ähm, võõrustaja liikmesriigi kontrolli all. Frontex äh, abistab ähm, isikute tuvastamisel, registreerimisel ja ka äh, ebaseaduslike rändajate edasisuunamisel ja seda koos ähm, saabumisriigi ametiasutustega. ning äh, sellisel juhul rändajad saadetakse, pöör-, suunatakse vastavatesse ametiasutustesse, et nad saaksid abi. Need, kes soovivad taotleda varjupaika, nemad siis suunatakse ka vastavasse ametisse ja äh, inimsmugeldajad äh, suunatakse ähm, äh, politseisse. saatjata ähm, alaealised viiakse ühendusse lastekaitseasutustega ning rasedad naised saavad siis abi haiglatest. rahvusvahelised organisatsioonid nagu IOM, UNHCR on samuti kaasatud väga paljudesse mm, operatsioonidesse ja ka paljud rahvusvahelised ja kohalikud vabaühendused, sealhulgas Punane Rist ja samuti äh, Save the Children. aga mitte ainult konkreetsed päästeoperatsioonid ei ole need, mm, kus Frontex abistab. alates aastast kaks tuhat üksteist on Frontex äh, abistanud ka suutlikkust ja võimekust suurendada nii liikmesriikides kui ka kolmandates riikides. oleme korraldanud koolitusi selleks, et ähm, aidata tuvastada ja abistada ähm, inimsmugeldamise ohvreid ja samuti ka äh, rändajatest lapsi. jah, meil on ette nähtud ka terve ähm, projekt selleks, et piiriametnikud äh, saaksid tuvastada inimsmugeldajate ohvreid, kes üritavad pääseda Euroopa Liitu Frontex on teinud tihedat koostööd liikmesriikidega ja on saanud liikmesriikidelt ka abi selleks, et tagada ähm, meie Euroopa Liidu välispiiride to turvaline toimimine. Äh, samuti me tegutseme aina rohkem ähm, ülepiirilise kurja, kurjategev-, kuritegevusega, vaid, aga me tegutseme endiselt veel ka ähm, otsingu- ja päästeoperatsioonidega ja oluline on siin arvestada ka meie äh, põhiõiguste, põhiõiguslike väärtuste austamisega. siin me peame arvestama ohvrite vajadustega ühelt poolt ja teisalt ka äh, kurjategijate äh, vastutusele võtmisega teisalt. Frontex kaitseb välispiire ja tegeleb ka rahvusvahelise kuri, kuritegevuse vastase võitlusega Frontex koos partneritega Europoli ja Eurojustiga mängib väga olulist ähm, rolli sellistes valdkondades nagu äh, inimsmugeldamise vastases võitluses, äh, dokumendi võltsimine ja samuti ka tulirelvade äh, smugeldamine, salakaubitsemine ja aktsiisiga seotud kuritegevus. Frontexil on ka õiguskaitseasutuse mandaat ning see tähendab, et me kogume ka isikuandmeid, mida me jagame ka Europoliga ja liikmesriikidega selleks, et läbi viia kriminaaluurimisi siinkohal Frontex toetab liikmesriikide asutusi selleks, et nad saaksid ähm, siis ka rakendada kaasaaitamist käsitlevat direktiivi. austatud parlamendiliikmed, uue ametina Frontex ähm, ei osale äh, poliitilistes aruteludes, mis puudutab kasutamist käsitleva direktiivi äh, rakendamist, sellepärast et direktiivi ülevõtmine on ikkagi liikmesriikide kätes ja iga riik peab ise otsustama, kas äh, kaasaaitamine on äh, aset leidnud mingi konkreetse põh-, äh, juhtumi puhul või mitte. ja lõpetuseks sooviksin rõhutada tõsiasi, et kõik meie seast, Frontex, liikmesriigid, humanitaarabiorganisatsioonid, vabaühendused, meil kõigil on ühine eesmärk, nimelt me soovime abistada ohvreid siis, kui nad saabuvad Euroopa Liitu ja me soovime samuti vähendada nende ohvrite arvu tulevastel kuudel ja aastatel, aitäh, lugupeetud, aitäh! oh,. härra esimees, see on tõesti kohutav, kui sellised tehnoloogilised apsud äh, juhtuvad. ja ma ei tea, miks äh, selliseid äh, asju ikka veel lubatakse, aga Frontexi täitev direktor soovis ikkagi ise isiklikult selle avalduse sõnumi edastada, selle asemel, et kedagi teda esindama saada, aga jah, meil on tõesti see rumal tehnoloogia ja seadeldused siin, et järgmine kord me seda igal juhul ei kasuta. nii et me peame ikkagi arvestama ka sellega, et tõepoolest äh, Frontexi tegevdirektor käib meil siin regulaarselt kohal ja ta on ka tegelenud äh, selle teemaga koos meiega. aga ärgem enam kasutagem tõesti neid salvestatud sõnumeid, see on noh, tõesti ma ei tea, mis. aga nüüd jätkates samas vaimus ja meil on siin ainult kaks parlamendiliiget äh, veel järgi, et, et et ma sooviksin, et komisjoni esindaja härra Tudoratš ähm, võtaks sõna, ma tean, et teil on teie sõnavõtt ja teil on kümme minutit, aga mida me siin äh, kuulamisel teeme, et me soovime ikkagi komisjonil saada äh, suuniseid juhtnööre, nii et oleme natukene paindlikumad ja ja ma sooviksin teada teilt, et ähm, et mida te arvate, millal me saaksime need juhtnöörid ja kui me need ei saa, siis äh, vähemalt äh, Äh, sooviksin kuulda teilt, et mida teie arvate, et me, kui kaugele me oleme jõudnud, nii et ma tean, et te kümne minutiga saate hakkama, et isegi kui siin on kaks äh, parlamendiliiget kohal, see sellegipoolest neil on kindlasti väga palju küsimusi teile esitada, nii et äh, ma ei taha siin siin vaeg-, liigselt aega kulutada, muidu ma, lahkuvad ka ülejäänud parlamendiliikmed. ja me soovime komisjonilt saada juhtnööre, sellepärast et äh, muidu me arvame, et äh, seda direktiivi äh, ei rakendata, inimesed surevad, meie soovime ikkagi kuidagi sekkuda ja asju mõjutada, mitte lihtsalt istuda siin. nii et ka meie peame omalt poolt, mitte oma parlamendi poolt midagi tegema. niisiis, me palusime, et komisjon suunised annaks, sest ma tean, et see on esimene samm, mida te saate teha. nii et üritage siis anda oma parim, et keskenduda, et loomulikult mingit survet ei ole, aga palun keskenduge siis just sellele teemale ja tere tulemast teile! Uh... aitäh ja hea meelega asun kohe nende küsimuste juurde, mida, mille te esitasite. Mm-hmm. meil arutelu käigus on väga olulisi sõnavõtte tehtud, ka Frontexi peadirektoril ja Prantsuse valitsuse esindajal on ähm, olnud olulisi asju öelda, suur tänu, et liikmesriikide perspektiiv on siia arutelusse sisse toodud ja see on väga oluline, kui me peame arutelusid sellel teemal. Te palusite mul olla konkreetne, asuda kohe suuniste teema juurde Äh, seoses äh, selle aasta juulis vastu võetud resolutsiooniga. meie jaoks on direktiivi hindamisest alates kahe tuhande seitsmekümnenda, seitsmeteistkümnendal aastal olnud kõige olulisem mitte ajastamise küsimus, vaid äh, selle asjakohasus ja mõju. seega, kas need suunised või muu õiguslik sekkumine direktiivi osas ka äh, mõjusad äh, just nii, nagu me soovime, et äh, need oleksid. kõik analüüsid, mille me ise oleme läbi viinud, direktiivi hindamise raamistikus, raamist, raamistiku käigus, ei ole muutnud seni meie eelmise aasta hindamise järeldust mille kohaselt me suunistega ei suuda pikaajalisi lahendusi pakkuda äh, praegusele traagilisele olukorrale. jätkuvalt on meil puudus äh, Euroopa Liidu tasandil süsteemsest lahendusest rändeprobleemidele. eelmise aasta hindamise tulemuseks olid kaks järeldust esiteks, isegi kui humanitaarabi andmise jaoks erandid eksisteerivad ja need eksisteerivad kõikides Frontexi riikides, kus sellised olukorrad võivad esile tulla, siis äh, sellised olukorrad, millest meil on täna räägitud, ikkagi juhtuvad. direktiivi tasemel või suuniste tasemel ei oleks mitte ühelgi meetmel sellist mõju, mida me tegelikult näha tahame. teine äh, meie hindamisanalüüsi element näitas, et vähemalt kaheteistkümne, kahe tuhande seitsmeteistkümnendal aastal ei olnud piisavalt tõendeid, mille põhjal äh, otsustada, millises suunas edasi liikuda. see on eelmisest aastast alates muutunud ja nüüd oleme hakanud äh, nägema protsessi, mille käigus äh, oleme kutsunud kõik kodanikuühiskonna esindajad esitama tõendeid ja mängima oma rolli sellistes olukordades et nad saaksid äh, need, need äh, olukorrad ja tõendid meieni tuua, et me näeksime rohkem selliseid äh, olukordi. mõnedes liikmesriikides on on teatud väga negatiivsed suhtumised vabaorganisatsioonidesse ja kõike seda tuleb korralikult dokumenteerida, enne kui me valime välja kõige sobivama lähenemisviisi. ja selle protsessiga alustasime selle aasta mais, kus me, kui meil olid esimesed kohtumised, praegu ootame vastuseid äh, teistelt osapooltelt meie soov oleks äh, luua platvorm, kus äh, sidusrühmad saavad liikmesriikide valitsustega suhelda me usume, et enamik äh, lahendusi peitub pigem siseriiklikus õiguses või, või kohtupraktikas ja seetõttu on erinevate sidusrühmade ja siseriiklike õigusasutuste vaheline suhtlus väga oluline. me soovime, loodame, et saame koguda rohkem tõendeid, kui meil juba praegu on, et erinevad osapooled saavad äh, seda kõike meile väljendada. soovin rõhutada veel kahte asja mida kolleegide esimeses ähm, esitluses samuti välja toodi, peame silmas pidama seda, et et me oleme siin täna kuulnud väga kuulsaid, äh, väga või-, <laughs> väga mõjusaid ähm, lugusid, kuid me ei tohi unustada seda, et viimase kahe-kolme aasta jooksul on siiski äh, äh päästetud ka sadu tuhandeid elusid räägiti ka seaduslikke rändekoridore, neid äh, loomulikult ei ole nii palju ja need ei ole nii mitmekesised, kui need võiksid olla, kuid siiski äh, antakse, on, antakse Euroopa Liidus praegu välja rohkem äh, esmakordseid elamislubi kui kunagi varem. seega see on, see on küll väike samm edasi, sellest ei piisa siiski pikaajalised lahendused äh, tulevad äh, terviklikest äh, õiguslikest, õigusloomelistest pakettidest, mille Euroopa Liidu institutsioonid juba aastaid tagasi ähm, vastu võtsid, me oleme viimastel aastatel neid täiendanud, aga siiski jätkuvalt oleme me, oleme me siin kinni meil on vaja suuniste asemel pigem pikaajalisi lahendusi. ja selleks on meil vaja koguda vajalikku materjali, meie seisukohast äh, on pikaajaliseks lahenduseks just äh, paketi vastuvõtmine, meil on äh, ähm, pagulaste kaitse mehhanism ja palju muid mehhanisme, mida see pakett hõlmab ja need kõik tuleb vastu võtta, et me oleksime paremas olukorras. We suur tänu, härra Tudoratša ähm,. palun jääge siia, et me saaksime selle üle arutleda. võib-olla on see naiivne ja mit-, ja ebarealistlik enne praeguse parlamendi ametiaja lõppu, kuid eh, kindlasti paljud kolleegid ka nõustuksid minuga ja ka kõik äh, kõnelejad, kes on siia jäänud, on äh, väga, teavad väga palju sellest valdkonnast ja Barbara Spinelli, palun esimesena, Barbara, palun. suur aitäh, esimees. kõigepealt äh, tahan tänada südamest äh, härra Nestlerit äh, ja Salim Aldini nende tegevuse eest äh, Ehm, ja tänan ka neid, kes Fit for Purpose uuringu korraldasid. ma vaidlen vastu komisjoni esindaja poolt öeldule. ma arvan, et direktiivi eh, muutmine on hädavajalik ja meil on vaja uusi suuniseid eh, nagu seda ütlesime ka oma resolutsiooniks, siis ähm, see on pikaajaline tegevus. Äh, praegust olukorda see ei lahenda, aga äh, praegu äh, on ju olukord selline, et vabaühendused ja vabatahtlikud muutuvad kurjategijateks. Euroopa Liit ja Euroopa Liidu määrused ning äh, eriti direktiiv, millest siin räägiti, on räiges äh, vastuolus sellega, mida ütleb ÜRO, eelkõige puudutab see artikli kuusteist lõike kolm, äh, kus räägitakse hädas olevate inimeste aitamisest eelkõige, eelkõige Eh, dokumentideta pagulaste eh, puhul eh, on abistamine kohustuslik direktiivis, on see lihtsalt liikmesriikide võimalus ja valik. ning tahtsin öelda ka seda, et oluline on minu jaoks see, et paljudes riikides, eelkõige minu koduriigis Itaalias, oleme seotud äh, konkreetse poliitilise strateegiaga probleemi väljaspoole viimiseks äh, ning samuti näeme, et äh, just see toob kaasa probleemid, millest me rääkisime. see muudab inimeste aitamise merepääste äärmiselt keeruliseks, eriti kui tegemist on dokumentideta Äh, välismaalastega. ütlen seda, sest rääkides nüüd Itaaliast, äh, näeme, kuidas olukord eskaleerub, kõigepealt äh, hakati vabaühenduste laevu taga kiusama, neile süüdistusi esitama. Neid kutsuda, hakati immigrantide taksodeks kutsuma, nagu tegemist oleks lõbureisijatega Vahemerel ja edasi eskaleerumine jätkas ehk eh, süüdistusi hakati esitama ka Itaalia sõjalaevadele. räägin eh, siin sõjalaevadest ehk siis eh, siin on Itaalia erinevate institutsioonide vahelise konfliktiga ning seda äh, vast, täielikus vastuolus äh, sellele, mida Itaalia sõjalaevad on äh, harjunud tegema ning see on äärmiselt häiriv, sest Itaalia juhtumi puhul see taaskord diskrediteerib Äh, riigi, kõik erinevad situatsioonid aetakse omavahel segamini, terroristid dokumentidega, immigrandid dokumentideta immigrandid, need kõik peetakse kohutavalt ohutlikeks inimesteks. Need kõik on ohus, et neid, neid võetakse väiksemagi rikkumise pärast äh, kodakondsus ära esimest korda pärast sõda on meil nii-öelda monoetniline lähenemine riigi poolt ning äh, öelda, et praegu meil ei ole vaja praegust direktiivi üle vaadata, minu meelest küll äh, liialt vähe. Äh, aitäh, Barbara. vaatan siin praegu seda resolutsiooni selle aasta resolutsiooni, mis räägib suunistest, palub komisjonilt suuniste esitamist, kui vaadata nüüd äh, ränderaportit, mis äh, koostati kahe tuhande kuueteistkümnendal aastal, siis äh, seal on öeldud, et Euroopa Liidu õigus peaks peegeldama põhimõtet, et et abiandjaid ei tohiks kriminal, abivajajaid ei tohiks kriminaliseerida ja seda kõike on nüüd lahjendatud ajapikku Äh, kui, kui mõni teist soovib seda resolutsiooni lahendada, siis, äh, siis ma ei soovi teid nüüd solvata sellega, aga, aga et äh, me peaksime siiski jääma selle juurde, mis siin alguses kirjas oli. Mari-Kristin, annan nüüd teile sõna ja seejärel pöördume tagasi paneeli juurde Euh, suur aitäh, härra esimees, aitäh meie esimees, neljale esimesele sõnavõtjale selle eest, et rää-, rää-, pisut esitasite valgust Euroopa resolutsioonile, parlamendi resolutsioonile ning samuti kajastasite meie muresid äh, direktiivi rakendamise kohta enamus Euroopa Parlamendis leiab, et ei tohi humanitaarabi osutamist, inimlikku solidaarsust segi ajada inimkaubandusega. leian, et siin on probleem ka just merepääste ebapiisavusega, vahendite puudusega mis äh, tekitab praeguse olukorra äh, sellisel kujul, nagu seda praegu tunneme. see ei tähenda seda, et äh, keegi vaidleks vastu sellele, et merepääste toimub pärast seda, kui olukord Itaalias on muutunud, kuhu päästetud viiakse. oleme kuulnud probleemidest päästelaevadega ja samuti päästetakse ka nii-öelda Euroopa ametlike institutsioonide esindajatega, kuhu need inimesed lähevad, kuhu nad viiakse. oleks hea, et me teaks seda täpselt. ja miks nii palju muret väljendatakse kohe, kui mingi vabaühenduse laev, kus on viiskümmend kaheksa äh, inimest peal, on äh, nädal aega läks aega, enne kui neli liikmesriiki olid nõud need inimesed vastu võtma, häbi meile kõigile, häbi liikmesriikidele, et ei olda võimelised ühte, ühte va-, sellist väikest tiimgruppi vastu võtma, muuhulgas ka Prantsusmaa. me oleme paremas olukorras kui Hispaania, Hispaania avas aga oma sadamad, Prantsusmaa mitte ja äh, ja hoolimata sellest, et äh, see laev möödus äh, Korsikast ideel Hispaaniasse, oleks lihtsam olnud Korsikale minna kui Barcelonasse sõita. nii et ärgem liiel, liialdagem, äh, Prantsusmaa ei ole asjasse puutuv, ei, nii väga ei ole puutuv, et ei ole sisepiiride avamisega nõus oldud seoses immigratsiooniga, räägitakse terrorismist ja ka mitmeid meie seas, meie seal nõuavad suuremat selgust selles valdkonnas. immigratsiooni ei ole olnud Prantsusmaa ja Itaalia vahel aga Prantsusmaa lihtsalt ei nõus rakendama rahvusvahelist õigust, Euroopa õigust ja riigiõigust ning eh, eh, Prantsusmaa on ka süüdi mõistetud sellepärast, et ta niimoodi teeb ja rääkige mida tahes, aga nõuame konkreetseid äh, vastuseid äh, seaduste rakendamise kohta. praegu seda ei toimu ning sooviksin ühtlasi öelda seda, et äh, mul on kahtlusi, sest meil on siin Prantsuse riigi esindaja, kes rääkis meile äh, põhiseaduskomitee otsuse rakendamisest. mul on kahtlusi selle äh, sidususe osas ning ka põhiseadus äh, ja mul on kahtlus selles osas, et vendluse printsiibi tunnustatakse põhiseaduskomitee poolt. ma ei saa aru, kuidas, äh, nagu seda ütlesid paljud vabaühendused, et, et äh, meie otsese ja kaudse abi põhimõte säilitada ja ma ei saa ka aru sellest, mida teie ütlesite. Äh, sest need ei ole kõik äh, üks ja seesama asi. kuid te lisasite Prantsusmaa valitsus lisas midagi sellist, mis ei ole põhiseaduskomitee otsuses sees siis termin äh, rangelt humanitaarse iseloomuga abi. Prantsuse õigussüsteem rangelt äh, lisas sõna rangelt, äh, kuna probleem oli selles, kuidas kohtud tõlgendasid sõnu otsene ja kaudne. ma ei sea Prantsuse kohtusüsteemi ots-, täielikult kahtluse alla. aga mõned äh, Äh, äh, Prantsuse kohtupiirkonnad, kus julgesid öelda, et äh, otseabi oli sellepärast tegemist otsese abiga, et tegemist oli organisatsiooni liikmetega, Äh, ja neil oli huvi äh, äh, tulemuse vastu, no mis see siis nüüd tähendab, et organisatsioonide liikmed mõistetakse juba algusest peale süüdi, seda olukorda tuleb selgitada muuhulgas ka komisjoni poolt, sest see minu meelest ei ole lubatav, et me sellise manööverdamisruumi jätame kohtuotsuste langetamiseks. ja komisjoni esindajaga poolt öeldu osas, kus ta tõmbas paralleeli päästetud elude osas. jah, te, me oleme kõik nõus, et elusid päästetakse, nagu seda mitmed sõnavõtjad ütlesid, probleem on selles, et surnute osakaal kasvab ja see tähendab, et midagi on valesti. miks? sellepärast, et legaalseid võimalusi ei ole ning seda ka sõltuvalt äh, äh, inimeste päritolust, me ei saa kõike plokina võtta. Äh, vaadakem, kellele antakse elamisluba, milliste riikide kodanikele ning näete, et Vahemere probleem ei ole lahendatud ning meil on endiselt vaja legaalseid saabumis humanitaarkoridore. nii et ei saa võrdusmärki panna elamislubade ja e, saabujate vahel põhiliselt e, sa, e, kõige rohkem sai eelmisel aastal ukrainlasi elamisloa Poolas, ma ei tea, mis on nende side Vahemerega. Jana Komes, palun. suur tänu. jah, minu koduriigis on ka hääli, kes kutsuvad Portugali äh, valitsust äh, üles panema oma lippe kõikidele nendele laevadele, kellel on, millel on praegu la-, lipp ära võetud selleks, et nad saaksid äh, elusid päästa, sest tegelikult nad päästavad ka meie äh, mainet äh, ja inimväärikust ja kõike, need, kes sellest aru ei saa, minu meelest need ei ole üldse väärt väärt töötamast Euroopa Liidu kontekstis. jah, tõepoolest, suunised eh, väga palju midagi suurt ei lisaks, kui meie liikmesriigid ei kavatsegi oma humanitaarkohustusi täita ja samuti eh, põhiõigustega seotud eh, kohustusi täita, ega ka teisi rahvusvahelisi instrumentidest tulenevaid kohustusi täita ja see on tõesti kohutav, et äh, mõningad valitsused, äh, keda ei juhi paremäärmuslikud, äh, fašistlikud, rassistlikud parteid, et sellegipoolest nad nõustuvad sellise retoorikaga ja et nõustuvad sellega, et inimesed, kes päästavad elusid, et neid võib kriminaliseerida. et nende tegevust võib näha kuritegevusena neid süüdistatakse inimsmugeldamises ja need valitsused seetõttu, et nad ei ava turvalisi humanitaarrände marsruute, ei suuda hallata rännet, siis tegelikult nemad toidavadki kurjategijate võrgustikke. Nemad toidavad nende võrgustike, kes tegelevad inimsmugeldamisega. see ei ole mingi humanitaarabi lõks, vaid see on just selline, sellise ärimudeli lõks. nii et see, kui ei tagata humanitaarseid turvalisi rändemarsruute, siis tegelikult just valitsused korraldavad selliseid ähm, rände, ebaturvalisi rändemarsruute. nii nagu ütles ka härra Guterres ja ütles seda ka ÜRO pagulaste ülemvolinik. see on tõesti kohutav, et Euroopa valitsused ei võta tõsiselt oma koostöö, seetõttu ma ütlesin, et palun härra Juncker, proua Mogherini, härra Avramopoulos ja, ja komisjoni volinikud, rääkige valjemini ja öelge valitsustele, millised on nende kohustused seoses humanitaarküsimustega ja õiguslikud kohustused ja nende kohustuslik, kohustused ongi päästa inimelusid ja ja tagada see, et lõhutakse inimsmugeldajate maffia. ja muuseas, te peate ka nende tähelepanu pöörama sellele, sellepärast et sellepärast, et neid ei huvita see, et, et need välismaalased, kes tulevad Euroopa Liitu äh, selliselt, et nad maksavad oma viisad kinni nii-öelda kuldsete viisade näol ja nemad on need, kes tegelikult tegelevad kuritegevusega. aitäh ja äh, suur tänu kõikidele kõnelejatele, kõikidele, kes on äh, neljapäeva pärastlõunal siia tulnud ja mul oleks ka üks küsimus ähm, härra Konstantin Nestlerile ja Salam Aldinile et eh, ehk saaksite eh, lõpetuseks eh, sellise kiire vastuse anda ka Barbara Spinellile ja mm, kolleeg Veržijale. ja no Komes nüüd juba lahkub, aga siis järgi jäänud parlamendiliikmetele saaksite ehk vastuse anda. me oleme praegu sellises väga keerulises olukorras ja arvatavasti teil on ka masendav ma näha, kuidas siin asjad on suhteliselt ligadi-logadi. ja te teate, mis äh, poliitikas toimub erinevates liikmesriikides, proua Spinelli siin ka rääkis ähm, Itaaliast, me kuulsime ka olukorrast ähm, äh, Prantsusmaal. nii et me oleme siin üritanud tõesti olla väga läbipaistvad oma tegevuses, aga äh, asi on, nagu ta on, nii et äh, milline on olukord vabaühenduste vaatevinklist, teie vaatevinklist? ja milline on teie hinnang, teie kolleegide hinnang? ja mida te arvate, mis hakkab juhtuma lähitulevikus äh, ja kuidas äh, abistada neid, kes humanitaarabi valdkonnas tegutsevad? sest ma eeldan, et olete tulnud siia meie kutsel, et arvatavasti ka soovite siis valgustada meid. ja ma sooviksin tänada ka kõiki teisi kolleege, sooviksin tänada ka komisjoni kolleege ja ka valitsuse esindajaid, kes on siia täna tulnud, et meil on siin ähm, tegu oluliste ettepanekutega, me soovisime ka teada, kuidas siis ka äh, riigiasutuste esindajad asja näevad. nii et nüüd siin paremalt vasakule palun, et meie kõnelejad paari minutiga ka oma äh, lõppsõnad ütleksid, sest ka meie äh, tõlketeenistus peatselt äh, lahkub. nii et lõppkommentaarid, palun. härra Nesla, jah, mis puudutab nüüd seda küsimust, et kuidas ähm, vabaühenduste töötajad ähm, näevad seda poliitilist arutelu, siis mina ähm, räägin nende inimeste nimel, kes tegelevad päästeoperatsiooniga, et jah, tõepoolest, see on tekitanud väga suurt masendust, sellepärast et äh, kui me selle tööga alustasime, siis me soovisime ikka tähelepanu pöörata sellele, kui vähe on meil päästeoperatsioonidel, pääste- ja otsimisoperatsioonidel suutlikkust äh, Vahemerel. aga seda tööd tehes ja lootsime, et asjad muutuvad paremaks. et liikmesriigid, nende rannikuvalve ka koostööd meiega teeb ja aktiivselt ka päästab inimelusid merel ja et nad töötavad ka selle nimel, et turvalisi rändemasruute Euroopa Liitu välja töötada. nii et rändajad ei oleks sunnitud selliseid eluohtlikke äh, pagulus ähm, võimalusi kasutama ja et nad ei satuks inimsmugeldajate võrku. aga nüüd me oleme näinud aastate jooksul, et meie operatsioonid muutsid aina suuremaks, aina rohkem laevu oli kaasatud, aga samas me nägime, et liikmesriikide ametlikud ametlik tugi kadus ära kuni selleni välja, et siis hakati meid süüdistama inimsmugeldamises. ja me kardame, et Euroopa Liit lõpetab sellise Austraalia mudeliga, kus enam ei olegi võimalust ametlikult õiguslikul teel riiki siseneda ja see on tõesti väga masendav olukord meie jaoks. olles seal väljas olnud, nähes, mis seal toimub oleme arutanud asja ka avalikkuse ees äh, viimastel aastatel. ja, ja me oleme näinud, et neid inimesi koheldakse ka avalikkuses justkui mingeid äh, metsikud loomi või mingit äh, epideemiat, mis üritab Euroopa Liitu jõuda, need, see, mis toimub siin avalikus arutelus ja samuti, mis on saanud seadusandlikust tegevusest ja, ja mis on saanud ka äh, nende süüdistustega, mida liikmesriigid on esitanud meie vastu, see on tõesti masendav. suur tänu! ja suur tänu teile tehtud töö eest ja suur tänu ka nendele paljudele humanitaarabitöötajatele ja ka vabaühendustele teie tegevuse ja töö eest, suur tänu ka oma loo tutvustamise eest siin ja ma loodan, et me ei jõua sellise Austraalia mudelini. ja äh, seetõttu ma soovisingi kuulda ka, milline teie hinnang on olukorrale. nüüd me ei kavatsenud sugugi siin rünnaku alla seada äh, riigi ja ametiasutuste esindajaid jah, ma tean, et siin paar märkust äh, tehti, millele te võib-olla soovite vastata, härra äh, De Kroonen ja võib-olla siis ka komisjoni esindaja, palun. Euh, aitäh, härra esimees. ma vastan teie küsimusele kõigepealt. Äh, kuidas tulevikku näeme? on päevselge et olukord, kus äh, kurjategijad toovad äh, väikeste paadikestega inimesi Liibüa territoriaalvetest väljapoole ja siis helistavad telefoniga Itaalia mere päästele või vabaühenduse laevadele, ei ole normaalne. see on talumatu, nii ei tohi edasi minna. Äh, kuid lahendus on päevselge. merepääste vabaühenduste poolt on äärmiselt oluline, kuid on ilmselge, tuleb siiski põhjustega tegeleda. komisjon ja liikmesriigid peavad sekkuma või peavad seda mitmepoolselt teht-, peaks seda mitmepoolselt tegema koostöös Aafrika riikidega Saheli riikidega ja nii edasi. Valeta tippkohtumine ja nii edasi. väga palju oli algatusi, millega üritatakse seda inimvoogu üle Vahemere peatada. nii et see, mis puudutab meie tänast teemat ja seda, kuidas sanktsioonid on välja töötatud välismaalaste aitamisega seoses, ma ma jagan seda, mida ütles äh, härra Todoratše. me võime sõnastust parandada. üritasime äh, seda teha, aga see on siiski, need on marginaalsed parandused. direktiiv on täiesti piisav loomulikult võib seda alati parandada, kuid ja õig-, liikmesriikide õigusloomet parandada, kuid eelkõige on vaja tegeleda rakendamisega, olemasolevate seaduste kasutamisega ning äh, ma ei tea, kas mul üks minut on, et proua Veržiale vastata, aga ma arvan, et ei ole mõtet prantslaste vahelist dialoogi siin arendada väga kähku, meil on tõesti paar minutit ainult aega. nüüd üks kiire märkus veel. Äh, lihtsalt selles punktis, et äh, Prantsuse seisukoht äh, laevade kohta varem, Vahemerel on see, et et tuleb mere, rahvusvahelist mereseadust rakendada ning nende Eh, par-, laevad, vaata, laevad tulevad vastu võtta esimesse turvalisse sadamasse ning eh, teine põhimõte on loomulikult oluline, mis selleks on liikmesriikide vaheline solidaarsus, milles oli ka täpselt nii, nagu Niil aga täpselt läks, selle viiekümne kaheksa inimesega, kes jaotati liikmesriikide vahel ära. Eh, ja seega arvan, et on vaja paremini organiseerida solidaarsust äh, Vahemerel, nii et äh, kõigi olukorda lihtsustada. Um, aitäh ja härra Tudoratš ja palun ka siis äh, veel lõppkommentaarid lühidalt. aitäh, väga lühidalt. tulles nüüd president Junckeri viim-, hiljutise avalduse juurde. ta ütles, et tema ei usu, et me niimoodi liigume edasi, kui me leiame täna viiekümnele inimesele lahendusele ja viiekümne inimesele homme lahenduse, et me sellega lahendame probleemid, mis on seotud rändega Euroopa Liidus. meil on vaja struktureeritud lahendusi ja struktureeritud lahendusi ka solidaarsuse osas, eh, nii nagu ka meie Prantsuse kolleeg väga õigesti märkis. ja see on ka see, mis meie meelest eh, lahendusi annab, eh, on see, et me peaksime ikkagi selle mm, konkreetse kuriteo, äh, kuriteo koosseisu konkreetsemalt määratlema, me teame täpselt, mis on äh, inimestega salakaubitsemine, mis on äh, rändajate, pagulaste ebaseaduslik üle piiri aitamine, mis on ka humanitaarabi. aga kuidas kohus kõiki neid sätteid tõlgendab, see on kohtuasi ja kohtupraktika on midagi muud, see leiab aset liikmesriigi tasandil. nüüd selleks, et ennetada kod-, et kodanikuühiskonna esindajad ei satuks sellisesse olukorda, siis äh, me peame ikkagi lähtuma nendest lahendustest, mis me oleme paketti, oma ettepanekute paketti pannud ja ma loodame, et kaasseadusandjad leiavad aega ja ka institutsioonilist tugevust, et nende lahenduste nimel tegutseda. aitäh! suur tänu, härra Tudratši! ja suur tänu veel kord kolleegidele teie töö, tehtud töö eest. aga võib-olla siis veel paar kiiret märkust, ma tean, et see ei ole lihtne, et niimoodi lühidalt asja kokku võtta, aga ehk härra Aldin, siis ka teie poolt lõppmärkused, palun. nii et mina sooviksin, et lõpeks see hullus, et humanitaarabi töötajaid ähm, kriminaliseeritakse. jah, minu sõber istub juba kuid vangis sellepärast et mõningad kolleegid leiavad, et kui nad panna vangi, siis see ennetab pagulastel Kreekasse tulemist. ja ma tean, kui keeruline on, kui sind on süüdistatud milleski nii kohutavas et sa oled silmitsi eluaegse vanglakaristuse ohuga ma sooviksin, et igaüks tegutseks selle nimel, et koheselt vabastataks äh, minu sõber vangist, aitäh. suur tänu ka selle eest, et olete siia täna tulnud ja me hindame vägagi teie ja teie kolleegide, sõprade äh, tööd ja tegevust. suur tänu selle eest ja nüüd lõppsõna saavad äh, meie kolleegid, kes ähm, ettekande tegid. et võib-olla paar ähm, kiiret märkust mõlema poolt. Äh, mõned väikesed märkused, esiteks ei puuduta see ainult Vahemerd äh, tänaste arutelude käigus oleme näinud, et see puudutab ka äh, maismaapiire ja seda, et olukord muutub aina vaenulikumaks liikmesriikides asuvate ebaseaduslike rändajate jaoks seega me peame äh, meeles pidama, et äh, Vahemeri ei ole ainuke koht, kus sellised probleemid esinevad. teine äh, probleem seisneb tõhususes. kahe tuhande kahekümne esimesest kahe tuhande kahekümne seitsmenda aastani ette nähtud ähm, piirikaitse eelarve on kolm, kolmandiku võrra suurem kui varem. kui suur osa sellest äh, läheb äh, kõige tõsisemate kuritegude vastu võitlemisele? me peame selle üle mõtlema. Ähm, rahvusvaheliste kuritegevusvõrgustike ähm, lõhkumiseks äh, tuleb kulutada raha. täna kahe tuhande viieteistkümnendal aastal äh, surid äh, sajad inimesed Austrias kaubikus. Nende smuugeldajaid äh, jälgiti. me oleme Lenaga koos rääkinud inimestega, kes on, kes kuulasid pealt, kuidas äh, kuidas rändajad kurtsid, et nad ei saa hingata, aga nad ei saanud mitte midagi selles osas ette võtta, sest rahvusvaheline koostöö oli, ta oli puudulik, seega meil on vaja tagada, et meil oleks piisavalt vahendeid, et organiseeritud kuritegevust, ähm, kuritegevuse vastu võidelda. palun lugege ka meie uuringut ja ja meie tulevasi äh, väljaandeid, mis seda kõike selgitavad ja nüüd annan sõna Lenole. see arutelu pani mind mõtlema selle peale, et ehm, rändajate smugeldamine on uus terrorismi vahend, kuna me loovutame kõik oma õigused ja kaitsemeetmed selleks, et, ehm, et täita seda tihtipeale poliitilist eesmärki. kui vaadata kohtuprotsesse ja süüdistusi, siis on see probleem olnud väga poliitiline, seda on kajastanud meedia ja tänastes kõnedes oleme kuulnud, et äh, iseseisvad kohtunikud peaksid äh, selliste äh, juhtumite puhul otsuseid võtma, kuid me näeme, et õigusriigi põhimõtteid järgitakse aina vähem. kui suur on võimalus, et sellised, selliseid juhtumeid ei käsitleta õiglaselt näiteks Ungaris me peame siinkohal seega mõtlema selle peale, et kui oluline meie jaoks õigusriigi põhimõtted, praegu on see poliitilisel tasandil suur prioriteet ja me peame hindama, kuivõrd äh, olemasolevad lahendused on kooskõlas äh, inimõiguste ja põhiõigustega ning piiri, piirivalve ja piiri haldamine peaks olema kooskõlas äh, inimõigustega, see on kirjas ka Schengeni äh, piirikoodeksis. meil on hea meel, et, äh, et ka komisjon on nendes aruteludes osalenud, sest ka nemad on väga mures selles osas, mis toimub. Frontexist rääkides operatsioon Themis ähm,, varas, mis kandis varem Poseidoni nime äh,, sellel programmil ei ole õigust äh, Itaaliasse tuua päästetud rändajaid, seega me tegelikult liigume tagurpidi. meil on praegu rohkem ebakindlust kui varem ja me näeme, et et et ähm, kodanikuühiskonna esindajaid hirmutatakse, neid kahtlustatakse äh, selles, et nemad meelitavad rändajaid ligi, hoolimata sellest, et äh, selle kohta ei ole mitte mingisuguseid äh, tõendeid. hoolimata sellest, kas nad päästavad inimesi Vahemerel või jagavad Pariisis rändajatele toitu sellega rikutakse Euroopa kodanike õigusi ja samuti ka süütuse presumptsiooni põhimõtet. tihti kuuleme, et rändajate smugeldamine on äh, niivõrd suur kuritegu, et äh, siin selles liigub tohutult palju raha, smugeldajad äh, teenivad selle pealt väga palju, seega miks on niivõrd suur vastuseis äh, sellele, et äh, rahalise või materiaalse kasu nõue pannaks, pandakse äh, õigusaktidesse sisse. sellisel juhul oleks võimalik politseinikel ja muudel uurijatel leida need jäljed, selle asemel, et ajada taga vabatahtlikke. see on ju ka avaliku raha raiskamine Need olid äh, minu viimased mõtted ja kolmandate riikidega koostöö tegemise osas on väga murettekitav see, et meil on teatud ähm, anek-, äh, tead-, teavet selle kohta, et äh, et ka ÜRO asutusi on uuritud smugeldam-, on süüdistatud smugeldamises, kui nad tegelikult päästsid äh, rändajaid. ja samal ajal ähm, esitas Itaalia valitsus, andis Itaalia valitsus äh, Liibüa militantidele äh, altkäemaksu, et nad äh, ei võimaldaks äh, rändajatel Liibüast äh, lahkuda. samas, kui ÜRO äh, ÜRO nimetab neid äh, inimkaubitsejateks. siin, siin on midagi väga valesti. aitäh. peame nüüd mõtlema ka tõlkide peale, ütleb, äh, ütleb kõneleja aeg on juba hiline, on hea, et, et siin on inimesi, kes äh, on väga, suhtuvad väga kirglikult oma töösse. meil on Vahemerel küll suur probleem, kuid seetõttu ei pea me hülgama õigusriigi põhimõtteid, äh, inimõiguste põhimõtteid. kahe tuhande kuueteistkümnendast aastast oleme juba kaugele edasi jõudnud, kuid äh, mille, mis, millegipärast äh, kohtleme me nüüd äh, vabaorganisatsioone niivõrd halvasti, see on väga poliitiline ja väga tõsine süsteem, me teame, mis toimub, institutsioonidena ei tohi me sellelt pilgu kõrvale heita äh, parlamendis ja selles Eesti kabiin äh, tänab kuulajaid ja meie tõlketalitus lõpetab nüüd töö, aitäh teile!